may ask you to put your palun pange kaardid äh, hääletusmasinatesse. alustame testhääletusega. testhääletus kõigepealt, äh, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. hästi, enam-vähem tuli välja, saame jätkata. lugupeetud kolleegid, esimene punkt hääletuses puudutab äh, elektrienergia siseturgu, raportöör on Kristjan Iskarinš tegemist oli esialgse kokkuleppega, milleni jõuti äh, kolmepoolsetel läbirääkimistel, hääletus on avatud, nimeline hääletus And I close the vote. hääletus on lõppenud. Äh, väga lai toetus, palju õnne härra raportöörile, teda ei ole täna siin. teine punkt puudutab samuti elektrienergia siseturgu. Äh, seekord direktiivi puudutab see raport on taas Kristjanis Karins ja hääletus taas äh, nimeline. hääletus on avatud. And I close the vote. hääletus on lõppenud. väga lai toetus. see on väga raskete ja pikkade läbirääkimiste tulemus. ITRE komisjonis järgmine väga tähtis punkt on riskideks valmistumine elektrisektoris. raportöör Flavio Zanonato esialgne kokkulepe läbirääkimistel nimeline hääletus, hääletus avatud. ja hääletus on lõppenud. palju õnne, raportöör. see on samuti väga tähtis kokkulepe ja väga lai toetus. ning viimane hääletus tänaseks äh, Euroopa Liidu energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet esialgne kokkulepe institutsioonide vahelisel läbirääkimisel, nimeline hääletus, hääletus on avatud. Thank you, I close the vote. aitäh, hääletus on lõppenud. samuti väga lai toetus, palju õnne, härra raportöör Peterson, aitäh! sellega lõpetame tänase hääletamise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 palun teil oma väga põnevad äh, jutuajamised lõpetada. suur tänu. järgmine punkt päevakorras. aastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetamine. raportöör on Sven Schulze. ja meid ootab ees arvamuse projekti läbivaatamine komisjon tegi ettepaneku direktiivi jaoks. kui ettepanek vastu võetakse, siis lõpetataks kaks korda aastas kella keeramine, mis praegu igas liikmesriigis aset leiab. märts ja oktoober on need kuud. see algatus on tõmmanud väga palju tähelepanu nii meediast kui ka rahva seast me oleme sellega kõik väga hästi kursis ning äh, nüüd sooviksin äh, alustada arutelu meie komisjonis ning kõigepealt annaksin sõna raportöörile härra Schulzile. palun. Ähm, suur tänu siin parlamendis käsitletakse väga tähtsaid, mitmeid tähtsaid äh, teemasid, aga äh, tulenevalt äh, rahva reaktsioonist sellele ettepanekule selgub, et see on samuti väga tähtis teema, mida arutada. toetaksin seda ettepanekut ja ma leian, et komisjoni ettepanek on väga hea reaktsioonide algatusele on näidanud, et Euroopa saaks seda ellu viia üsna kiiresti. võib-olla ei õnnestu seda teha nii kiiresti, kui rahvas sooviks või komisjon arvas, et me saaksime seda teha, aga kindlasti tu-, peaksime me sellega lõpule jõudma enne Euroopa Parlamendi valimisi me peame leidma va-, lahendused nendele probleemidele, enam kui kaheksakümmend protsenti küsitlusele vastajaid toetavad seda ettepanekut eh, ning me teame, et eh, majanduslikel põhjustel, näiteks eh, energiasäästu silmas pidades, see on olnud, see oli loogika, mistõttu kella keeramine kasutusele võeti, enam sellest nii palju kasu ei ole, seega tööstusel oleks kasulik, kui me toetaksime seda ettepanekut. seetõttu äh, ITRE komisjon peab arutama näiteks lennundussektoris teatud probleeme, me teame, et slotte kasutatakse äh, ja need on kindlaks määratud pikemaks ajaks äh, ning see võib probleeme tekitada kolmandate riikide lendudele võib-olla teatavaid äh, lühiajalisi erinevusi äh, kellaajas äh, just nende riikidega, kus kella ei keerata ja võib-olla mõned slotid siis määratakse topelt. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal Türgi lõpetas kella keeramise, seda saaksime analüüsida, igal juhul see oli üks näide sellest, mis probleeme võib tööstuses tekkida ja mistõttu me peame leidma lahendusi nendele küsimustele no siin on mõned tähtsamad probleemid, mis lahendamist vajavad. esiteks, kuidas me seda teeksime? Euroopa võib otsustada kellakeeramise lõpetada, aga just liikmesriigid peavad otsustama, kuidas seda tehakse. meil on suveaeg ja talveaeg mida saaks kasutada ning peame kokkuleppele jõudma, millist aega kasutatakse ja jääma selle otsuse juurde, ma arvan, meil on vaja mingeid reegleid, mille järgi seda teha, vastasel juhul äh, võib äh, olla keeruline töötusel ja inimestel äh, näiteks Strasbourgist tagasi tulles tuleb liikuda läbi mitme riigi ja võib-olla siis läbi mitme ajavööndi kui ühes riigis võetakse kasutusele talveaeg, teises suveaeg, see ei toimiks. me peaksime jõudma mingisugusele kokkuleppele ja selle aluseks võiksid olla mingisugused reeglid, praegu on see kõige suurem takistus, liikmesriigid ei ole praegu lihtsalt valmis nii kiiresti kokkuleppele jõudma ja see on ka põhjus, miks kellakeeramise lõpetamine tänavu aprillis ei ole võimalik, kuigi komisjon seda tähtajana silmas pidas oma ettepanekus. mina teeksin äh, sellise ettepaneku, et ütleme jah sellele ettepanekule, et lõpetada kellakeeramine, aga liikmesriigid peavad kokku leppima mingisuguses mehhanismis, äh, millega kellakeeramine lõpetada Need kolm majavööndit, mis praegu arvamuses on, jää, jääksid alles. meil on vaja mingisugust koordineerimismehhanismi. seda on tõesti vaja, olen seda ka varem öelnud äh, siin komisjonis aga tegelikult ei olegi vist rohkem öelda, enamik äh, punkte võtsin läbi ja mis puudutab ITRE-t, siis äh, meie koostame ainult arvamuse ja oleme siia koos oma põhimõtted sisse toonud, aga räägime nüüd ajakavast, see muidugi ei toimu kohe, aga arutelude ja uuringute äh, alusel olen rääkinud ka komisjoni esindajatega, oleme rääkinud aprillist kaks tuhat kakskümmend, mõned leiavad, et see on liiga vara, mõned liiga hilja, aga minu ettepanek olekski selline. ning äh, püüame variraportööridega jõuda mingisugune lahendusele järgnevate päevade jooksul. ma, ma usun, et ITRE komisjonis jõuame arvamusega hääletuseni üsna kiirelt. minu poolt olekski kõik, aitäh. aitäh. proua Kumbula-Natri, palun. kiitos, puheenjohtaja suur tänu, juhataja, aitäh ka raportöörile suurepärase ettevalmistuse eest, ma näen siit, et tegemist on väga pühendunud tööga ja hea ettevalmistusega, mille põhjal äh, siis raport koostatakse. mina olen isiklikult aastaid ja pikalt sellel silma peal hoidnud ja selles valdkonnas, mis puudutab just meie komisjoni valdkonda, sii-, on see oluline ja miks me ei peaks äh, olema selle poolt, äh, et äh, lõpetada see kellakeelamine. energia on olnud see baas, millest lähtuvalt on väidetud, et kui tootmine on valgele ajale kohandatud, aga arvestades uurimusi, on see väga marginaalne tulemus ja e, igasugused tehnoloogilised e, lahendused aitavad kompenseerida seda puudujääki. parlament on olnud aktiivne komisjonilt e, taodeldes informatsiooni ja ettepanekud on tehtud ka väga kiiresti nüüd ja märtsis peaks viimane samm astutama ja aeg on aega on väga vähe ja seega on tõenäoline, et see on vaja edasi lükata aasta võrra, aga igal juhul ma loodan, et parlament pühendub oma tööle ja seejärel nõukogu reageerib kodanike palvele, juhul kui kodanike taotlusele ei soovita positiivselt vastata lennunduses on vaja arvesse võtta ka üleminekuaegu ja seega on, ei ole üldsegi halb selle veidi edasilükkamine, aga parlament peaks igal juhul edasi liikuma. koordineerimine liikmesriikide vahel on võimalik, aga liikmesriikidel on ka praegu võimalus valida ajavöönd ja Hispaania on teinud oma valikud ja on täitsa võimalik, et keegi teine kuulub kuhugi mujale, aga ise mõtlen ma sellele, kuidas me suudame tagada selle, et siseturul ei tekiks kahetunnist vahet kahe riigi vahel. Soomes räägitakse just sellest, kas me soovime ähm, üheneda sama nii-öelda ajavööndiga, kus on Saksa ja osa Soomest geograafiliselt ka äh, käiks selle alla, liikmesriigid peavad saama otsustada, aga igal juhul on vaja arvestada ka äh, seda, et kahe riigi vahel ei tohiks tekkida kahetunnist äh, ajavahet ja see oleks vaja minu arvates sisse kirjutada ja loodame, et sellist probleemi ei teki, aitäh. Pani za wypowiedź. Naszym następcą mówcą będzie w imieniu EKR-u pan, pan profesor. Aitäh kolleeg Krasnodevski. jah, aitäh, tegemist on väga kirgliku teemaga. ja ma olen ka filosoofiliselt selleks ette valmistunud Püha Augustin no sa samuti rääkis sellest ja mis on aeg. tegelikult me täpselt ei tea, mis on aeg, aga mina olen alati arvanud, et kellakeeramine on haldusküsimus, mis on üsnagi äh, brutaalne ja ma olen täiesti nõus raportööriga, ja enamus on, äh, meie kodanikest arvavad samuti, et selline kellakeeramine tuleb lõpetada. see, mis toimub kaks korda aastas, äh, mis on väga väheste põhjendustega ja uurimused ei näita mingisuguseid põhjalikke argumente selle toetamiseks vastupidiselt mõned uuringud on pigem näidanud, et sellel on Äh, tervisele kahjulikud äh, mõjud. ma ei ole eelkõnelejaga nõus, siin on üks paradoks Madridis on sama aeg kui Kesk-Euroopas. bioloogilisest ajast ei peeta kinni, sest see tekitab äh, Eh, Varssavi ja Brüsseli vahel on ühetunnine vahe päikesetõusul. mina pigem toetaksin seda, et me usaldaksime liikmesriike ja iga liikmesriik peaks saama otsustada, millisesse ajavööndisse ta tohib kuul-, soovib eh, kuulduda, kas ta tahab eh, säilitada suveaja või talveaja. igal juhul on see vaja otsustada liikmesriikides. ma olen nõus ka sellega, et see teema käsitlemine kestab veidi kauem. Poolas tahavad kodanikud samuti oma arvamust avaldada, kas nad eelistavad suve- või talveaega see ei ole mingisugune eriline probleem ja väga oluline on suveräänset tahet austada. loomulikult on hea sõlmida kokkuleppeid eh, naaberriikidega ja piirkonna riikidega, sest loomulikult on sellel oma mõjud, millest juba räägiti, aitäh. härra Frederik Federley, palun. Tack, herr ordförande. Jag är inte säker på att eh, väldigt många av oss som... Aitäh, paljud äh, meie seast, kes äh, valiti äh, juba ametisse selleks perioodiks, arvasid, et kodanikele juba selle ametiaja jooksul see küsimus õnnestub lahendada. komisjon arvas, et meil õnnestub see küsimus kiiresti lahendada ja kodanike toetus on sellele olemas. mina olen üks nende seast, kes tulid selle teema juurde üsna hilja ma ei ole üks nende seast, kes on aastate jooksul juba poliitikas äh, püüdnud äh, sellest temast tulemusteni jõuda. aga äh, mulle tundub, et no nüüd on leitud toetus sellele, et kellakeeramine lõpetada, komisjon on esitanud oma ettepaneku ja mitmed liikmesriigid näiteks ka Holland äh, on näidanud, et äh, rahvas soovib seda. on oluline, et äh, Euroopa Liit ka kuulaks seda. soovin tänada raportööri väga hea töö eest. mulle tundub, et meil õnnestub see probleem lahendada ja meil õnnestub seda teha konsensuslikult. ja see on väga hea, kui lükkame tähtaega edasi ühe aasta võrra kui komisjon otsustab selle teemaga edasi töötada, tuleb seda teha äh, kiiresti, seega üheaastane rakendusaeg on väga hea, nagu raportöör ja ka teised on öelnud, on oluline, et meil oleks hea koordineerimismehhanism selleks, et ähm, ei tekiks kaost. komisjoni ja täiskogu hääletuse tulemus, äh, ma arvan, äh, toetus on laiapõhjaline seal meil ei ole siin ideoloogilisi probleeme, küsimus on lihtsalt selles, et kodanikud on oma arvamust avaldanud ja institutsioonid on nüüd kodanikke kuulda võtnud, aitäh. Thank you. aitäh, kolleeg. järgmisena saab sõna roheliste nimel kolleeg Šklet. suur tänu, härra Puusek juba pikka aega enne siia parlamenti tulemist olen jälginud selle probleemi areng, arenguid, olen kuulanud kodanikke ning ma tean, et komisjoni läbi viidud küsitlus ja avalik konsultatsioon näitasid, et enamik Euroopa elanikke soovivad jääda suveaja juurde. igapäevaelus nad tunnevad et äh, nende tööharjumused ja harjumused äh, on muutunud, nad soovivad veeta rohkem aega päevavalguses ning me teame, et äh, ka tööstuse jaoks see tehisvalgus, mida me kasutame kas või siinsamas ruumis, ei ole inimtervisele kuigi kasulik me näeme, et talve- ja suveaja kasutamine, kella keeramine põhjustab palju probleeme, ma toetan seda raportit, ma arvan, et me peaksime lõpetama aastaaegadega seotud kella keeramise, muidugi on selge, et sel aastal seda ei toimu, aasta kaks tuhat kakskümmend on hea ettepanek. rahvas on meid siia valinud ja me peame rahvast ka kuulda võtma kui me tahame teha seda, mis on komisjoni ettepanekus, siis peame me seda tehes oma valijaid kuulda võtma. ning me peaksime tooma neile hea näite sellest, kuidas me poliitikat kujundades neid kuulame nüüd äh, ma räägiksin aasta äh, tuhande vahetusest, inimesed arvasid, et kõik äh, planeedil jääb seisma. ajakirjandusest võis lugeda ka seda, mis mõjud olid lennundusele sellel, kui Venemaa otsustas kellakeeramise lõpetada ja mis mõjud olid transpordile üldisemalt. peame arvesse võtma ka avalike konsultatsioonide tulemusi ning me peame meeles pidama seda, et konsultatsioonidel osales ka tööstus, üheksakümmend protsenti sidusrühmadest toetasid, toetasid kellakeeramise lõpetamist ja toetasid seda, et jääksime mitte talveaja, vaid suveaja juurde um,. aitäh, kuue nimel proua Sakarafa, palun. suur tänu, esimees. lugupeetud kolleegid. nagu te teate, siis äh, kella keeramise lõpetamisega kaks Euroopa Liidu tasandil äh, tehti ettepanek juba äh, aastate eest, detsembris äh, esitas komisjon direktiivi ettepaneku, et kellakeeramine lõpetada, kuna nagu nad ütlesid, Euroopa Liidu kodanikud, Euroopa Parlament ja Euroopa liikmesriigid soovivad seda ja öeldi, et see on kasulik ka siseturu jaoks, aga ei räägitud võimalikest probleemidest, mille, mida see seadusandlus lahendaks. mina arvan, et see ettepanek, mille komisjon on esitanud, hoolimata sellest, et räägitakse, kuidas see aitab ka on kasulik inimeste tervide, tervisele ja ka tööstusele, ma ei leia, et sellel oleks nii palju tulemusi. võttes arvesse, et kodanikud äh, kõhklevad status quo säilitamises, siis sellegipoolest ma tahan öelda, et äh, küsimustikule vastused ei olnud, äh, ei tulnud ühtemoodi kõigist liikmesriikidest. komisjon peab nüüd hindama, millised on võimalikud tagajärjed sellel ettepanekul. mis puudutab liikmesriikide seisukohti, siis ma ei näe, et liikmesriigid oleksid ühel seisukohal enamik äh, liikmesriike keeldus äh, transpordinõukogus Austria ettepanekus äh, detsembrikuus ning komisjon on öelnud, et me peame arvesse võtma kodanike arvamust. mulle tundub, et komisjon ei ole arvesse võtnud kõiki võimalikke kulusid ja ka seda, et liikmesriigid peavad koordineerima äh, seda tööd ka naaberriikidega, et äh, uus ajakond probleeme ei tekitaks. lisaks ei ole komisjon näidanud, et liikmesriikidel tõepoolest on vaja sellisest praegu harmoneeritud süsteemist, mis on juba mitmeid aastaid hästi toimunud, äh, edasi sellise olukorra juurde, mis äh, ei oleks nii hästi reguleeritud ja tekitaks ühisturul probleeme selle ettepaneku eesmärk eesmärki ja sisu arvesse võttes me näeme, et äh, üks, ühtse turu jaoks ei ole see ettepanek piisavalt hea. soovitakse lõpetada kella keeramine ja jätta see liikmesriikide valida, millises ajavööndis nad soovivad äh, olla me näeme siin hoopis väiksemat harmoneerimist, harmoneerimise puudumist, mis tekitab väga killustatud olukorra ja mõjutab äh, ühisturgu lõpuks negatiivselt. ning kokkuvõtteks, kui me soovime lõpetada sellise direktiivi ka-, kasutamise, eh, mis toob kasu nii, mis on kasulik nii transpordile kui inimeste tervisele, siis eh, ma ei tea, miks me peaksime seda tegema. võttes ar-, võtame nüüd arvesse, et peamine eesmärk on tugevdada siseturu toimimist eh, ja eelkõige transpordisektorit, siis me peaksime võtma arvesse võimalikke tagajärgi ja kulusid, kui me seda süsteemi muudame. tulenevalt kõigist nendest punktidest leian mina, et komisjon peab koostama mõjuhinnangu, et kellakeeramise lõpetamisel oleks tugev alus juhul, kui direktiivi ettepanekuga nõustutakse sellisel kujul, nagu see praegu on esitatud, on kindel, et see tekitab rohkem probleeme kui lahendab, aitäh. suur tänu, proua. ning nüüd lähme muude sõnavõtjate juurde. härra Langen saab kõigepealt sõna esimesena vabandust, rääkisin raportööriga juttu ma tahaksin lihtsalt äh, väljendada oma arvamust. eelkõneleja kuuest, äh, te ütles, äh, rääkis õiget asja, komisjoni ettepanek ei ole õige. see hävitab siseturu, laseb li liikmesriikidel otsustada ja ei tee vahet ajavöönditel ja aja muutustel ning nüüd saab iga liikmesriik otsustada, mis ajas nad elavad jah, aga see, millest me siin räägime, puudutab äh, rünnakut siseturule. kui see ettepanek läbi läheb, mis võib äh, laialdase enamuse saada, mina seda kindlasti ei toeta. ja võib öelda, et sada aastat tagasi oli tegemist energiatõhususe ettepanekuga ja sellega seonduvate säästudega tänapäeval selles küsimus ei ole, vaid see puudutab inimeste tervist ehk siis kogu see uurimus nelja koma kahe miljoni eest ei ole õigutatud. kolm miljonit häält tulid Saksamaalt, enamus olid vastu, nad tahtsid suveaega ehk siis tahtsid ajavööndit vahetada. komisjon käitus ennatlikult selle avalduse seisukoha koostamisel. praeguse olukorra muutmise ettepanekud on väga tugevad ja komi- ja parlament peaks omapoolse ko arvamuse koostama. mul on väga hea meel, et meil on ainult kuuskümmend kaks päeva aega kuni äh, suveajale üleminekule. härra Kalev, palun. härra Kelly, mina olen kellakeeramise vastu olnud kogu elu kui mind valiti kümme aastat tagasi Euroopa Parlamenti, siis äh, kuulsin, et äh, Herbert Rolli juhtimisel tegutseti sellega ja nüüd äh, tegeleb selle teemaga härra Saabada ja seitse aastat kulus selleks, et komisjon ennast liigutaks ja ainult äh, avaliku konsultatsioonide tulemusel on komisjon koostanud ettepaneku. ja kui see äh, aastaaegadega seotud kellakeeramine lõpetatakse, on see suur võit äh, parlamendile ja see aitab kodanikke avalikus äh, vastuses enam kaheksakümmend protsenti vastanutest ütlesid, et nad tahavad äh, aastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetada ja kaheksakümmend protsenti nendest soovisid suveajale jäämist. me olime üllatunud ja väga rõõmsad, et äh, president Juncker oma kõnes rääkis et kaks tuhat üheksateist aastaks soovitatakse, soovitakse see lõpetada, see on liiga kiire, kaks tuhat kakskümmend on mõistlik minu arvates ja riigid äh, analüüsivad nüüd, mida nad teevad. ma tean, et ka Iirimaal on äh, avatud konsultatsioonid äh, olukorra analüüsimiseks. inimesed, kellega mina olen tänaval kohtunud, siis nendest enamus soovivad selle kellakeeramise lõpetada ja ma arvan, et me peaksime tegema seda, mida kodanikud soovivad. väga palju on tehtud öö, äh, selle nimel, et, äh, et vältida olukorda, kus ühel riigil on talveaeg, teisel suveaeg. ja näiteks USA, kus on üks riik, on erinevad ajavöö, ajad kogu aeg, siis ma ei tea, miks äh, peaks olema probleem see, kui riikidel püsivalt on erinevad ajad, kuidas see võiks äh, mõjutada negatiivselt äh, olukorda ja mõjutada seda aegunud aastaaegadega seotud kellakeeramist ja ja see on tõesti väga hea äh, pärand äh, Herbert äh, Rollile selle teema ühele poole viimine, aitäh! härra Blanco Lopes, palun! suur tänu, juhataja! suur tänu, esimees! tänane arutelu puudutab kellakeeramist see, mis väga oluliselt ja nähtavalt meie kodanike elu mõjutab. ja seda küsimust ei tohi kuidagi kergelt võtta, vaid sellel otsusel on väga mitmeid tagajärgi, majanduslikke, energiakasutusega seotud, lennuohutusega seotud ja see mõjutab ka inimeste elukvaliteeti ja käitumist sellest teemast on väga palju räägitud, eelmine kord eelmisel aastal äh, parlament pöördus komisjoni poole selleks, et läbi viia põhjalik äh, hinnang kaks tuhat kaheksakümmend neli direktiivi osas ja vajaduse korral siis äh, selle muutmise ettepanek teha. ja see on täpselt see, millest me räägime, on põhjalik analüüs, mis on läbi viidud või mida ei ole läbi viidud kahjuks me ütlesime, et seda oleks vaja teha, aga seda ei tehtud, samuti öeldi, et on vaja avalikke konsultatsioone, see küll leidis aset ja me nägime, et inimesed reageerisid sellele. aga samas tuleb ka arvesse võtta, et suur enamus, eh, seitsekümmend protsenti hääletanutest olid pärit Saksamaalt. ja see tähendab midagi, mida peab arvesse võtma. seitsekümmend protsenti äh, osalenutest, äh, kes hääletasid, olid Saksamaalt. seega me ei saa öelda, et see oleks olnud esinduslik äh, tulemus kogu Euroopa Liidu kodanike kohta. ning oht on selles, et me kiirustame ja me ei äh, vii läbi mõjuhinnangut ning vaatama ja just selle tulemusel äh, teeme põhjendamata otsuse, mis tekitab rohkem probleeme, kui meil praegu on ja võib tekitada probleeme seal, kus neid praegu ei ole. enne kui me jätkame sellise olulise otsusega, mina isiklikult ei tea, milline oleks õige otsus, aga enne kui me üldsegi edasi liigume selle protsessiga, on meil vaja väga täpselt vaadata, milline saab selle otsuse mõju olema. nii nagu parlament juba algselt äh, komisjonilt taotles, aitäh. suur tänu. järgmisena proua Krostet. suur tänu, härra esimees ausalt öeldes on tegemist väga olulise küsimusega ja minu arvates on komisjon seda kergelt kohelnud. ma olen nõus nende kolleegidega, kes on öelnud, et see mõjuhinnangut tegelikult ei ole ja ei ole üritatud ette näha selle muudatuse võimalikke tagajärgi on kolleege, keda ma väga väärtustan, kes on öelnud, et kodanikud on ju äh, oma arvamust avaldanud, neli koma viis miljonit äh, seitsmesajast miljonit, mida see esindab? jah, vastab tõele, et suur enamus vastustest olid pärit Saksamaalt. Äh, ja me ei ole küsinud näiteks Lõuna- ja Põhja liikmesriikide inimeste arvamust sellisel määral mina olen ähm, tõsiselt mures, üks puudutab liikmesriikide suveräänsust, aga kui igaüks otsustab äh, oma nurgas, mida nad tahavad, siis on see katastroofiline ja läheb Euroopa integratsiooniga vastuollu. ja sellisel juhul oleksin mina täiesti äh, sellise otsuse vastu mis läheb siseturu põhimõtetega vastuollu ja kus ei mõelda hooaja töötajatele, paljud prantslased, kes töötavad Saksamaal, Luksemburgis, Belgias, kujutage ette, kui kellaajad ei ole samad, siis kujutage ette, milliseid igapäevaseid raskusi see võib tekitada. on vaja tõesti väga põhjalikult analüüsida, enne kui otsuseid teha uh,. Thank you, thank you very much. aitäh. härra Kohlitšek. plácají moji předřečníci. Já chápu, že eh, suur tänu, äh, eelkõnelejad ajasid mind veidi muhelema oma sõnavõttudega. jah, ma mõistan seda, komisjon oleks pidanud mõjuhinnangu koostama. Nad tahtsid sellest pääseda ja liikmesriigid peavad nõukogus otsustama, kuidas nad tahavad seda lahendada aga see, mida meie siin parlamendis käsitleme, on üsnagi selge. ehk siis praegusel hetkel ei, ei ole mingisugust põhjendust praegusele kella keeramisele. varasemalt oli sellel mingisugune põhjendus, see puudutas energiasäästu, aga tänapäeval ei ole see üldsegi mõistlik ja erinevad tööstuse esindajad, isegi energiaintensiivsete tööstuste, näiteks terasetööstuste esina-, esindajad on seda öelnud. härra Langen äh, ütles veel midagi. proua Sakorafa samuti. Neil on mitmeid häid märkusi ja ma arvan, et meie siin parlamendina peame otsustama, et me soovime lõpetada kellakeeramise ja see on otsus, mille peame vastu võtma. aitäh, kolleeg proua Virkunen, palun järgmiseks. suur tänu, härra esimees, ma toetan komisjoni ettepanekut ja ka raportööri arvamuse projekti. mina esindan Soome kodanikke ja Soome kodanikud on olnud aasta aegadega seotud kellakeeramise vastu juba aastaid ja eelmisel aastal äh, läks kodanikualgatus läbi äh, Soome parlamendis, kus sai laialdase toetuse ja Soome valitsus on samuti pühendunud äh, selle direktiivi muutmisele. me teame, et tegemist on väga vanaaegse lähenemisega, kaks korda kella keerata, jah, algselt oli tegemist energiasäästuga, aga nüüd me teame, et tehnoloogiad on edasi arenenud ja mingit säästu siin ei ole ja meie siin oma komisjonis, ITRE komisjonis peame keskenduma tööstus- ja energiasektorile, millist kasu nemad saavad aastaaegadega seotud kellakeeramisest ja me teame, et see puudub, pigem on see neile kahjulik. ja seega on väga hea, et komisjon on teinud ettepaneku, et me lõpetame eh, selle ja muudame direktiivi. ma olin üllatunud, aga mul oli ka hea meel, et nad nii kiiresti edasi liikusid nii-öelda kiiresti, sest ma tean, et parlamendis on aastaid sellest räägitud ja mitmetes liikmesriikides on komisjonil palutud äh, ettepaneku tegemist, aga pärast avalikke konsultatsioone on nad väga-väga kiiresti edasi liikunud ja selle üle on mul hea meel. ja ma arvan, et ei ole õiglane öelda, et ainult sakslased olid need, kes avalikes konsultatsioonides osalesid, sest me teame, et paljudes riikides osalesid kodanikud väga aktiivselt, loomulikult oli erinevusi, osades riikides ei ole see nii tähtis teema ja teistes on jällegi ma arvan, et oluline on see, et nüüd me liigume edasi selle ettepanekuga, aga suur viga minu arvates oli ka selles, et meil ei olnud piisavat koordineerimist alguses, sest mitmetes riikides räägitakse, kas nad peaksid valima suve või talveaja ja minu arvates on rohkem koordineerimist vaja, sest meil on erinevad ajavööndid ja seega on vaja ka selle eh, korraldamiseks äh, Äh, ja üheskoos arutamiseks ähm, aega anda, aga igal juhul ettepanek on väga hea, aitäh. proua Maisner, palun. suur tänu, härra esimees. jah, ma olen eelkõnelejaga täiesti ühel meelel. ma saan toetada seda, mida komisjon ütles, seda, mida raportöör ütles. jah, vastab tõele et äh, aastaaegadega seotud kellakeeramine oli seotud ener-, energiasäästuga, aga nüüd näitavad uuringud, et see ei vasta enam tõele. mõned inimesed on päikesepaneelid äh, on neil päikesepaneelid, aga kuna päike ei ole veel tõusnud, selleks ajaks peavad nad äh, muud energiaallikat kasutama ja räägitakse õnnetuste vältimiseks õhtul, aga samas äh, tekib õnnetusi äh, hommikul, kui on veel pime. palun lubage mul lõpetada ja me peaksime veel ühel põhjusel äh, lõpetama selle mm, lähenemise. kui äh, ei õnnestu olukorda reguleerida, siis on võimalik see äh, nii-öelda taastada. Venemaa tegi ka seda, et miks siis äh, ei võiks Euroopa Liit samamoodi teha ja lihtsalt proovida Nobeli auhind läks samuti autorile, kus räägiti äh, sellest, et äh, nii loomad kui inimesed jälgisid päevarütmi ja ei ole mingisugust loogikat äh, mitu korda aastas kella keerata. suve või talveaega oleks parim ja me ei peaks seda muutma, igal juhul peaks olema üks püsiv aeg mõnedele inimestele võib-olla praegune olukord probleemi ei põhjusta, aga väidetavalt kahekümnele protsendile põhjustab kellakeeramine terviseprobleeme. noored, äh, eakad, nende puhul on äh, tõendatud, et tervishoiusektoril on rohkem tööd vahetult pärast kellakeeramist ja keskendumisvõime koolis äh, ja kooliprojektid on madalama kvaliteediga pärast kellakeeramist, see kõik on tõendatud loomulikult äh, on liikmesriikidel suveräänsus, nad saavad ise seda otsustada. liikmesriikide otsustada jäi ka see, millist ajavõndit nad soovisid valida juba, kui see ettepanek tehti. ja üsnagi loogiline, turupõhine on see, et kõik soovisid ühte ajavööndit. sama näiteks toimus ka Šveitsis äh, inimesed hääletasid aia muutmise vastu, aga samas valitsus ütles, et on vaja naabritega sammu pidada, sest nad ei soovinud ähm, erinevat aega ja me pe-, ja jällegi räägitakse siin siseturust, minu arvates oleks siseturu toimimiseks parem see, et aega ei muudetaks kaks korda aastas et kella ei keerataks ja igal juhul oleks loogiline, kui me oleks kogu aeg ühes ajas ja sellepärast peaksime tegutsema. mõned aastad tagasi rääkisin volinik Kallasega, kelle pädevusse see käis ja ma mäletan, et öö, sai öeldud, et meil on vaja lõpetada see ja nad ütlesid, et oi, ei tea, et see on kõik nii tundlik teema ja me kardame, aga igal juhul, kui valitsused kokku tulevad, siis et uus ettepanek teha, siis saame seda ka muuta. jah, aitäh, tegemist on on väga kuuma teemaga ja väga palju nimekirju on siia pikka, pikka nimekirja tulnud ja väga paljud kolleegid soovivad sõna. Lähme järgmise kõneleja juurde. Äh, äh, proua Griffin, palun. suur tänu, Jerzy ja vastan äh, lühidalt. ma tahtsin rõhutada loomulikult, äh, et meie komisjoni jaoks on oluline mõju tööstusele, majanduse, mõju majandusele, aga nagu kolleeg just ütles, peame me ka tervisemõjusid arvesse võtma meil on olnud väga keskendunud lähenemine tööstuspoliitika osas, mis mõjundab majanduslikke, sotsiaalseid, aga ka tervisemõjusid. ja ma arvan, et selles osas on vaja veelgi enam pingutada, aitäh. härra Tamburano, palun. E anch'io sarò breve visto che siamo tanti a parlare e io ritengo che senza uno studio di impatto a largo spettro quindi che va... Hästi, ma teen ka lühidalt. mina tahtsin öelda ainult seda, et me peame võtma arvesse ka suuremaid mõjusid, mida see, kuidas see tööstust mõjutab ja seetõttu pikas perspektiivis see ei olegi võib-olla nii mõistlik mõte. kui me jätame liikmesriikidele otsustada, kas nad soovivad seda süsteemi või ei, siis ka see ei ole minu arvates mõistlik lähenemine, kuna see on niisugune asi, mis võib tuua kaasa probleeme liidusiseses kaubanduses, tootmises ja igasugustes muudes sellistes asjades. suur aitäh! suur tänu ja nüüd härra Mattel. suur tänu, härra esimees, väga palju on juba öeldud ja teen lühidalt, aga tegemist on äh, kiire teemaga, me äh, või tähendab, et meil on vaja võtta aega, loomulikult mitte aastakümneid, aga me peame võtma aega olukorra analüüsimiseks komisjon äh, viis läbi konsultatsiooni, aga äh, komisjon lükkas tagasi ühe kodanikealgatuse ja samas on siin äh, erinevaid lähenemisi lähtuvalt komisjoni enda huvidest. ma olen nõus sellega, mida öeldi, mis puudutas mõjuhinnangu läbiviimist ja isegi kui tegemist on liikmesriikide pädevusega, siis peab neil olema laiem, võimalikult äh, põhjalik ülevaade, kas kodanikud on kellaaja muutmise poolt või vastu ja siis on vaja selgitada, kas valida suve- või talveaeg, sest eh, igal juhul võib see tekitada probleeme, aitäh. Uh, thank you very much uh,. Colleague... suur aitäh, palun kolleeg Baltšiitis. Ačiū gerbiamas pirmininkė, kodėl šiandieną tiek daug norim. E, mm, lugupeetud esimees, miks näete, nii paljud kolleegid soovivad oma seisukohta väljendada. asi ei ole mitte ainult majanduses, vaid see on ka poliitiline küsimus, eriti arvestades eelseisvaid parlamendivalimisi. meie kõikide käest küsitakse seda, miks komisjon ei ole kümne aasta jooksul ühtegi sammu astunud näiteks kella keeramise lõpetamiseks, nii et tegemist ei ole vaid majandusliku küsimusega. me peame aru saama, et siin on tegemist keeruka teemaga nii majanduse kui poliitika seisukohast lähtudes. seega peaks komisjon oma ettepanekutega välja tulema nii ruttu kui võimalik. mis puudutab nüüd mõjuhinnangut, siis mina ei arva, et see midagi muudab. nii nagu härra Lange ütles, me peame olema pragmaatilised, me peame otsustama tegelikult piirkondliku põhimõtte alusel. me peame küsima ühe piirkonna liikmesriikidelt, missuguses aega nemad soovivad jääda ja sest me ei saa niisugust olukorda tekitada, et näiteks lennuk maandub Leedus, kus on üks ajavöönd ja siis paarisaja kilomeetri kaugusel Lätis on juba teine, sellega me ei saa nõustuda. me peame kokku leppima, et meil oleks võimalik neid otsuseid teha niimoodi, et tulevikus ei peaks enam kella keerama. kas on veel sõnasoovijaid? jaa, te olete mul nimekirjas, aga ma ei olnud päris kindel ja palun lihtsalt väike selgitus. ma kuulasin siin erinevaid tõlkeid ja siis ma ei olnud päris kindel, kas minu seisukoht tuli läbi. minul on täpselt sama seisukoht kui eelkõnelejal. meil ei saa sise, meil võib olla kolm erinevat ajatsooni liidusiseselt, aga nii ei saa, et meil oleks naaberriikides erinevad tsoonid. mind hämmastab, et inimesed ikka üt-. inimese, liikmesriigid äh, peavad saama valida, missuguses ajatsoonis nad soo-, soovivad olla. see, mis me siin praegu teeme, tegelikult seda koordineerimist absoluutselt ei muuda. see muudab ainult seda osa, et me ei muuda kaks korda aastas äh, suveajale ja talveajale üleminekut, see on ainukene muutus, muutus, kas see on siis poliitika äh, või mis see on, mina ei teagi täpselt, nii et võib-olla jääme ikkagi, ikkagi faktide juurde, kui me seadusandlusest räägime, aitäh. suur tänu. ega see liiga kerge ei saa olema otsustada liikmesriikide vahel, ega see ei saa tõesti kerge olema, ma olen selles päris veendunud, sest et me tahame arvesse võtta oma kodanike seisukohti ja kodanike seisukohad võivad liikmesriigiti väga erineda ka lähedal asuvates liikmesriikides. nii et lihtne see olema ei saa, aga kui me selle mõttega juba alustasime, siis me peame jätkama. mul on mõningad kahtlused, kui ma ausalt ütlen, aga äh, me peame kõiki asju korralikult kontrollima ja sellega edasi liikuma. nii et põhimõtteliselt me võime seda täie, täiesti entusiastlikult soe, toetada täna äh, on meie külaliseks härra Maier DJ Movist ja palun, sõna ongi teil. suur aitäh, mm, Jörgen Pie DJ Movist, suur aitäh kõigepealt äh, raportöörile härra Schultzele selle raporti eest ja suur aitäh ka äh, teie komisjonile, et te olete üldiselt toetanud komisjoni ettepanekut, me ootame huviga ka teie lõplikku seisukohta õigeaegselt. loomulikult me mõistame, et et ellurakendamine võtab pisut kauem aega, kui komisjoni esialgne ettepanek ette näeb ja samamoodi me ka kinnitame, et koordineeritud lähenemine on vajalik, et see saaks äh, tehtud niimoodi, et see oleks kasulik kõikidele Euroopa kodanikele. aga samas mõistame ka, nagu te siin mitmeid kordi välja tõite, et ajavööndi valik peaks olema liikmesriigi pädevuses ja ma tean, et paljudes liikmesriikides toimuvad praegu nende riigisisesed konsultatsioonid ja hindamised, et otsustada, missugust ajavööndit nad peaksid valima ja et nad saaksid teha seda informeeritult. aitäh, härra esimees! suur aitäh teile, kolleeg Baidžitis! jah, näete, see on nii kuum teema, et me võime isegi kaks vooru arutelusid teha. kolleeg Blanco Lopez. tahan ühte punkti selgitada. minu arvates on natukene kurb ja kohatu, et komisjoni esindaja ütles, tal on hea meel, et enamik meie komisjonist toetab komisjoni lähenemist. me ei ole tegelikult selles küsimuses hääletanud ja nii palju, kui mina praegusest arutelust aru sain, kõik oli üldine seisukoht selline, et meie arvates komisjon ei ole oma tööga hästi hakkama saanud, sest nad ei ole viinud läbi mõjuhinnangut, vähemasti niimoodi mõistsin seda mina uh,. Eh, well, we've got some doubts ja meil mõningad kahtlused on, tõsi, aga laias laastus me ikkagi toetame komisjoni. me võtsime selle kokku ja toon, oleme toonitanud ka mitmeid kordi, et meil on kahtlusi, need said kõik aruteludes välja toodud, nii et kõik on igati korras ja härra Langen jälle uuesti. komisjoni esindaja ütles, et meil on rohkem aega vaja, seega minu küsimus kas äh, mõjuhinnang on pooleli, kas sellega on algust tehtud või on komisjon lihtsalt äh, ignoreerinud seda seisukohta, et vaja on mõju, mõjuhinnangut. komisjoni esindaja, palun, kas te saaksite vastata? Äh, suur aitäh! ma ütlesin, et aega on tarvis kokkuleppimiseks, rakend-, ellurakendamiseks, nii et esitati sooviti juba järgmisest kella keeramisest kella keeramine lõpetada, aga me saime aru, et see ei ole võimalik. meil on kõigepealt tarvis läbi vaadata igasugune info, kaasa arvatud parlamendi väga põhjalik raport ja kui ma ütlesin, et nüüd on liikmesriikide väravas pall, liikmesriigid hindavad, missugust mõju avaldab neile see mm, ajavöönd, ajavööndite muutmine või kuhu nad jäävad, nii et nemad hindavad mõju ja siis nad saavad teha oma otsuse. suur aitäh, kas te olete valmis kolmandale voorule minema? jah, palun. vabandust, Jersey, ma tegelikult ei oleks uuesti sõna võtnud, aga te olete, me oleme siin väga uhked teie üle siin parlamendis mul on väga kahju, aga parlamendi või komisjoni esindaja tegelikult loeb ettekirjutatud teksti, ta isegi ei kuula, mida me siin komisjonis ütleme. ma tõesti tahaksin saada vastust, kus võetakse ikkagi arvesse ka seda, mida meie valitud rahvaesindajatena siin komisjonis oleme öelnud, aitäh uh,. suur tänu. ja muidugi lugupeetud raportöör, me peaaegu unustasime, et teie kõne oli kõige olulisem ja seetõttu ma küsin, mida teie sellest arvate. kuidas teie kodu seda arutelu näete praegu meie, meie komisjonis, kuidas te näete meie komisjoni koostööd Euroopa Komisjoniga, mis mulje teil on? suur aitäh! mulle see komisjon väga meeldib ja Euroopa Parlament samuti. me kõik teame, et Euroopa Parlament on organ, kus on esindatud erinevad arvamused ning raportöörina on väga oluline mõlemad vaidluspooled ära kuula, kuulata. ühest küljest need, kes ütlevad, et oluline on leida viis, kuidas äh, kella pea, kella keeramine peatada, aga ma saan aru, et on inimesi ka, kes seda ei soovi minule kui nende esindajale, kes soovivad tegelikult kellakeeramist lõpetada, on oluline see, et me ütleksime selgelt välja, et komisjonilt poolt pakutud ajaraamistikus me sellega valmis ei jõua. parlamendi esindajana pean ma ütlema, et Euroopa institutsioonidele on halb, kui Euroopa Komisjoni esindaja äh, ütleb rahvale, et see on võimalik lühikese aja jooksul, sellepärast et inimesed äh, hakkavad siis mõttetult lootusi heietama. me teame, missugused on need probleemid, millega me silmitsi oleme ja tegelikult oleks väga hea, kui me saaksime komisjonilt korraliku hinnangu ja ma tõesti loodan, et selle kallal tehakse tööd. on väga oluline ja väga selge, et liikmesriikides käib päris palju arutelusid sel teemal ja väga raske on üks konkreetne seisukoht saada, mis kõikidele sobib. see seetõttu meil ongi aega vaja. võib juhtuda, et meie komisjon tuleb oma seisukohtadega välja ja ütleb, et me tahame seda, aga kui nii juhtub, siis me ütleme ka seda, et meil on vaja kindlasti seda aega kogu sest et me peame kõik üksikasjad läbi vaatama enne, kui me mingeid muutusi tegema hakkame. Need on asjad, mida ma oma raportis arvesse võtsin. Lähemate päevade jooksul on mul ees seisma huvit-, huvitavad diskussioonid variraportööridega, sekretäriaadiga oleme juba mõningad kuupäevad kokku leppinud, ma tean, et ajaline surve on meil kogu aeg turjal, aga igal juhul ma hakkan, lepin nendes kokku kokku, iga, igal juhul olen ma ikkagi ka seda meelt, et kõik peavad saama oma seisukohta väljendada ka siis, kui kokkulepe, kokkuleppele ei jõuta. me peame lõppkokkuvõttes ikkagi üritama mingisugusele kokkuleppele jõuda, me hääletame raporti üle ja kui me oleme raporti üle hääletanud, siis me ka saame teada, mida meie komitee komisjon sellest arvab. nii et ma tean, arvamusi on erinevaid, aga me peame nendega toime tulema. suurepärane kolleeg, nagu ikka, on ITRE komisjoni raportöör avatud kõikidele ettepanekutele ja ta on jätkuvalt seisukohal, et kuni meil ei ole toimunud hääletust ITRE komisjonis, ei tea me midagi, hääletamine on ette nähtud märtsis, kolmandal märtsis juhtkomisjonis transpordi komi-, komisjonis ja muudatuste ettepanekute tähtaeg ITRES on kolmekümnes jaanuar, nii et järgmine nädal juba, nii et palun pidage meeles, kolmekümnes jaanuar on muudatusettepanekute esitamine, esitamise tähtaeg sellele raportöörile. see on väga oluline ja kolleeg on, raportöör on siis kolleeg Sven Schultzen, suur aitäh selle arutelu eest, see oli tõesti äärmiselt oluline arutelu ja huvitav kõikide jaoks, samuti meie kodanike jaoks. nüüd me võime jätkata järgmise päevakorrapunktiga. see on päevakorrapunkt number üheksa, Euroopa noortesündmus ja selle jätkuesitlus. lubage mul palun tutvustada suure rõõmuga siin meie juures niisiis suur aitäh suure rõõmuga ma tutvustan kolme noort Euroopa noortesündmus kaks tuhat kaheksateist osalejat. Need on Jonathan Puh, Francesca Episcopo ja Frauke Gerau. Nemad tutvustavad meile oma ideid, mis võivad olla asjaomased ka ITRE tulevikutööle. eelkõige just selles osas, mis puudutab geenide muutmist, robootikat ja tehisintellekti. samuti ökodisaini ja ettevõtlust, need on kõik väga olulise tähtsusega teemad e, ITRE jaoks nii geenid kui robootika kui tehisintellekt, samuti ettevõtlus. nii et lubage mul palun kõikidele ITRE komisjoni liikmetele meelde tuletada, et Euroopa noortesündmus toimus esimesel ja teisel juunil kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal Strasbourgis ja sinna kogunes enam kui üheksa tuhat noort inimest, kes arutasid Euroopa tuleviku ideid. ja nüüd ma, me sooviksime, sooviksime järgmise arutelu käigus teile tutvustada mõningaid ideid, mis sealt tulid. kui ma tohiksin alustada esimese kõnelejaga, härra Jonathan Puh, kes tutvustab meile kahte eh, ideed laias laastus siis niimoodi. see on esimene plokk, mis käsitleb geenide muutmist ja nüüd palun, Jonathan, sõna ongi teil. tere hommikust, Euroopa Parlamendi liikmed, suur aitäh, härra esimees, mul on väga hea meel täna siin olla ja väikest äh, rolli mängida siin parlamendi äh, aruteludes. ma olen akadeemiline teadur, ma olen tegelenud geeniteemaga juba mõnda aega ning ma tõstatasin selle teemaga Euroopa noorte mm, sündmuse aruteludes niinimetatud DNA revolutsiooni raames. ma tahan tutvustada teile täna kahte muudatust, mida võiks teha olemasolevasse Euroopa Liidu regulatsiooni, mis puudutab, äh, mis puudutab äh, äh, geneetiliselt muudat-, muudetud organisme, geneetiliselt muudetud vektoritega levivaid haigusi, nimelt sääskede kaudu levivaid haigusi. esiteks me tahaksime teile meenutada, et teil tuleks muuta Euroopa Liidu eh, eh, GMO seadusandlust niimoodi, et kaasataks eh, kogukondade informeeritud arvamus, pöörataks rohkem tähelepanu kliiniliste uuringutele nendes küsimustes ja täien- ja parandataks koostööd kogukonna ja tervishoiu töötajate vahel. artikkel üheksa GMO direktiivis nõuab, et eh, liik-, et kodanikele tuleb eh, kliinilistest uuringutest vajalikku teavet anda, aga samas on üsna selge, et eh, selles valdkonnas on meil vaja rohkemat eelkõige just, kui me räägime individuaalsetest tervishoiuandmetest, e, isegi kui e, rahvatervise valdkonnas tehtud uuringud toovad kasu, siis ikkagi meil on tarvis rohkemat. E, selles valdkonnas läbi koostatavad määr, määrused peaksid olema demokraatlikumad ja hõlmama suuremat ühendust, niisugused menetlused lähevad kaugemale kogukonna passiivsest osalusest, nad peaksid tegelikult ole, kaasama kodanikke rohkem vastastikusesse arvamuste vahetustesse, aruteludesse. kliinilised uuringud saavad jätkuda ainult sellisel juhul, kui ühenduse, kogukonna liikmed annavad selleks loa varasemad uuringud, mis on tehtud väljaspool Euroopa Liitu geneetiliselt modifitseeritud äh, haigusvektorite osas, on saanud tegelikult kriitika osaliseks. Euroopa mm, e, kodanike esindajana peaks Euroopa Parlament hoolitsema sellest, et Euroopas niisuguseid asju ei juhtuks. ja minu teine soovitus on see, et Euroopa Parlament peaks looma äh, koostööorgani, mis kaas, kaasaks nii Euroopa äh, Toiduohutusameti kui Euroopa haiguste ennetuse ja kontrolli meetodi töötaja, töötajaid äh, tegelemaks riski hindamisega ja siinkohal kerkib üles üks teema, mida käsitleti ka Euroopa noorteühendusel, see, nimelt see, et mis puudut-, kui me räägime mm, geenidest ja kõigest sellega seonduvast, siis peaks Euroopa Parlament olema tegelikult ratsionaalsem ja teaduspõhisem. Euroopa Liidu direktiiv äh, GMO-de osas praegusel hetkel lähtub ettevaatuspõhimõttest ja mõned Euroopa äh, noorteüritusel osalejad arvavad, et Euroopa Liit on üle rõhutanud GMO-dega kaasnevaid riske, ilma et neil oleks piisavaid teaduspõhiseid tõendeid ja ilma, et nad äh, uuriksid võimalikke kasutegureid. seda on nimetatud ka mõnel pool mujal, peaaegu kõikjal, kui räägitakse geneetiliselt modifitseeritud haiguse vektoritest. kahe tuhande esimese aasta direktiivi kohaselt on GMO-d Euroopa Toiduohutusameti riski hinnamise alla kuuluvad, aga väga paljud GMO-d lähevad tegelikult palju kaugemale EFSA ei ole suuteline hindama neid ohtusid, mis GMO-dega kaasnevad, näiteks epidemioloogilised riskid ja nii edasi. EFSA on juba tegelikult andnud välja Euroopa haiguste ennetamise ja kontrollikeskusega ühiseid publikatsioone, kuidas võidelda bioloogiliste ohtudega, sealhulgas ka äh, vektorite poolt edastatavate haigustega. see öö, äh, organ, mille loomist mina välja pakun, annaks Euroopa Parlamendile äh, seadus, teaduspõhist nõu, samamoodi oleks see igati kohane vaatame üle olemasolevad suunised GMO-dega tegelemiseks. loomulikult eeldab minu poolt välja toodud idee, et täielikku moratooriumitele, eh, moratooriumi GMO-dele ei kehtista, kehtestata ja ma pöördun teie poole, Euroopa Parlamendi liikmed, et seda ei tehta tehtaks. oluline on võtta arvesse kõiki riske, aga oluline on pöörata tähelepanu ka sellele, missugust kasu me nendest saame ja kui kahjulik on status quo säilitamine, kui me hakkame ge-, geenitehnoloogiat üha, üha paremini ja paremini mõistma, siis me saame ka aru, missugune on selle, missugused on selle kasutegurid, missugused ohud ja seetõttu ma pöördun tõesti Euroopa Parlamendi poole, et te kaaluksite võimalust luua vajalikud organid, mis annaksid meile võimaluse hinnata kõiki neid riske ja kasutegureid, mis kaasne-, kaasnevad uute tehnoloogiatega. suur aitäh teile! Mm, te olete, mul on suur rõõm teid siin näha, teie olete siis britt ja olete äh, postdoktorant ning tegelete sellega Oxfordi praktilise eetika keskuses ja lisaks sellele juhite ka projekti, kus äh, räägitakse eetikast ja moraalist äh, ning selle seosest uute terapeutiliste rakendustega, millega mõjutatakse aju. see on väga huvitav. Te olete uurinud ka geenide muutmist nii inimeste kui loomade puhul. Teid on nende teemade osas intervjueerinud nii ajaleht Guardian, BBC kui ka Global News Net Network, nii et äh, noor teadlane väga suurte kogemustega. ja nüüd on aeg meie parlamendiliikmetel esitada küsimusi, palun proua Griffin tere tulemast, väga hea, et kõik kolm täna siin olete. Johnny, väga hea, et sina siin oled, väga äh, põnev e-, esitlus sekretäriaadile küsimus, kas saaksime kõigile ITRE liikmetele laiali saata kõik need kõned, mis noored täna on kaasa võtnud, et me saaksime ehk äh, neid põhjalikumalt kaaluda ja vaadata, kas saame neid kuidagi oma töös äh, arendada. Johnny, sina olid eelmine kord ka siin, äh, kuulasid debatti, äh, liikmed ütlesid, et tööstuspoliitika peab terviseküsimusi ka arvesse võtma. kõik need probleemid, mis meil Ühendkuningriigis praegu on, Georgi, ma ei tea, kas sa seda tead, tead, nimelt frakkimisalad, kus, mida praegu välja arendatakse, aga ei ole arvesse võetud ega uuritud tervise ja loodusmõjusid ja see on täiesti häbiväärne. kohalikud inimesed eh, ütlevad, et me ei taha, et see toimuks meie, meie piirkonnas, me ei tea, millised on terviseriskid. aga nendest sõidetakse lihtsalt üle. Johnny, võib-olla see, mida sa ei tea, et eh, viitan eh, seadusandlusele, mille oleme vastu võtnud äh, see puudutab seda, et me soovime, et Euroopa kodanikud oleksid äh, puhta energiapaketi keskmes, me peame arvesse võtma kodanike muresid ning äh, osana nendest äh, riiklikest kliimakavadest, mille liikmesriigid peavad koostama, palusime neil selle osana tõestada meile, kuidas nad tõesti konsulteerivad kohalike kogukondadega, noortega, sealsete elanikega, see on ju nende tulevik me ei taha lihtsalt, et oleks linnuke kirjas, jah, me oleme seda teinud, vaid me tahame tõhusaid mehhanisme selleks, et me saaksimegi äh, kohalike elanike arvamusi arvesse võtta ning äh, noorteüritusest äh, tulenevate mõtetega saame seda palju tõhusamalt ka teha, seega teie vaated siin on väga vajalikud. selleks, et konsultatsioonid kogukonnaga oleks tõhusad, on meil vaja selliseid mehhanisme, mis annaksid hääle ka nendele inimestele, kes tavaliselt sõna sekka öelda ei saa, et nad saaksid öelda, äh, rääkida kaasa küsimustes, mis mõjutavad nende tulevikku. suur tänu, et täna siin olete, ma ei saa kahjuks lõpuni jääda. Äh, nagu olete märganud, ehk ühe, ühe kuningriigis üht-teist toimub, toimub tänapäeval nii et äh, pean minema. aitäh, Theresa, kolleeg Martin, palun. oi, merci. Äh. suur tänu äh, selle info eest, mina ei ole teadlane, aga vähemalt olete esitanud ühe tõelise küsimuse ja see puudutab läbipaistvust, eriti äh, just demokraatlike asutuste ähm, otsustusvõime, vaadake, mis praegu toimub glüfosaadi äh, kriisiga, Monsantoga, vaadake, mis toimub EFSA-ga, kus EFSA-d süüdistatakse selles, et nad on Monsanto ähm, äh, lepingut lihtsalt, äh, uuringut kasutanud ja sellest lähtuvalt ja lobistidel on alati olnud, need on nagu kolesteraalgi, on hea ja halb lobitöö meil on vaja teatud äh, vastukaalu nendele lobistidele, nii nagu teie olete. kuidas me saaksime oma tööd ähm, korraldada, sest meie valitud isikud ei tunne kõiki neid teemasid. meil on vaja ka muud vaatenurka, nii nagu mida teie esindate ja ma oleksin tahtnud teiega kohtuda enne oma ametiaega äh, siin. et äh, vaadata kriitilisema pilguga neid teemasid, mida me siin käsitleme ja küsimus on selles, kuidas meie valitud esindajad saaksime küsimuse alla seada seda, mida meie demokraatlikud süsteemid teevad, kas kõik toimib hästi, kuidas kodanikuühiskond saaks võidelda lobistide mõjuvõimu vastu või kuidas seda tasakaalustada ja minu arvates on see väga oluline teema ja aitäh kõikide nende selgituste eest. And kolleeg Kohlitšek kolleeg Korlitšek, palun. kui, pane pretsedo. Já jsem rád, když tady vidím někoho, kdo se zabývá věcmi. Aitäh, esimees. minul on alati väga hea meel, kui ma näen, et meile tulevad rääkima inimesed, kes tegelevad praktiliste küsimustega. ma ei ole muidugi kindel, millised on praktilised tagajärjed sellel, millest te täna rääkisite, küll aga olen ma huvitatud tehnoloogiast, soovin alati teada, kus, millise tuleviku suunas me liigume. GMO arutelud on väga tähtsad, ükskõik, kas me räägime taimedest, loomadest või ehm, mis tahes muust aspektist. siin peab olema alati väga hoolikas, kuna teema on nii tähtis. keegi meist ei ole selles valdkonnas ekspert kui mina põllumajanduses tegutsesin, siis äh, GMO tooteid veel ei kasutatud, aga me peame arvesse võtma seda, et on tekkinud teatud äh, haigusi, mis äh, on seotud geeniprobleemidega, sellega, et geenid ei toimi korralikult või on muundunud. teises või kolmandas põlvkonnas alles sellised probleemid selguvad, seega me peame tagama äh, et need uuringud, mida läbi viiakse, et nendesse oleks kaasatud ekspertpaneel, kellelt saab äh, teavet, meie ju ei tea kõike. aga me peame olema kindlad, et need tulemused, äh, uuringute tulemused oleksid põhjalikud äh, ja ka uuringud ise oleksid põhjalikud. me peame võtma arvesse, et need väga pisikesed elemendid omavad väga suurt mõju. minu isa oli arst ja ta rääkis minuga sageli oma patsientidest. see on väga tähtis teema, millest me täna räägime, me peaksime rääkima sellest ka komisjoniga, mitmed kolleegid toetavad seda, mida te räägite. mina arvan, et on väga tähtis, et me vaataksime põhjalikult ka uuringute tulemusi. aitäh! Jonathan, väga lühidalt, kui lubad, väga õigesti ütlesid et kogukond ei ole ainult passiivne vastuvõtja, aga kuidas äh, näed äh, sina seda, kuidas meie oma mõjuga saaksime muuta kliiniliste äh, katsete ajakava? see huvitab mind ka isiklikult äh, nimelt eh, me, minu peal katsetati samuti uusi ravimeid. minu jaoks ei olnud see lihtne, see toimus umbes aasta tagasi ja tegelikult eh, kannatan ma selle tõttu siiamaani, aga see on ju vajalik. vahel on vajalik eh, minna kliinikusse, anda oma nõusolek, palun katsetage minu peal. see ei ole küll väga lihtne, aga kuidas äh, Teile see tundub eetilistest aspektidest äh, lähtuvalt äh, ja mis puudutab GMO-d, GMO meie Envi ja Agri kolleegide jaoks pakub kõige rohkem huvi ja Euroopa Parlament tahab ju kaitsta kodanikke võimalike ohtude eest. aga ma arvan, et me peaksime jääma avatuks selles küsimuses mainisite isegi midagi sellist, et me peaksime suhtuma sellesse avatult, olgugi et me parlamendina peaksime kaitsma kodanikke ja esindama kodanike arvamust, aga alati see ei ole täielik tõde, me peame uuringutes minema veidi kaugemale, kui kodanikud võib-olla arvavad. proua Krostet, vabandust, soovib ka sõna, palun. suur tänu, esimees, üritan teha kiiresti, selleks, et vastust äh, kuulata. eelkõige minu arvates on väga sümpaatne, et noored tulevad äh, äh, edastama oma ideesid, oma tööd siin meie tegevuse kohta, see on väga hea aga samas ei tahaks langeda demagoogiasse ja öelda, et see, mida me teeme, ei ole hea, ei ole piisavalt läbipaistev ja nii edasi lobitöö on katastroof, lobitöö käib igal pool, ka mina olen seda teinud oma fraktsioonis. kui ma tahan olla olulise teksti raportöör, siis teen ma oma lobi, lobitööd eh, om, parlamendis oma fraktsioonis, et seda tööd saada ehk siis ei eh, tohi eh, nii-öelda last vanniveega välja pidada, lobitöö on oluline ka selles osas, et see võimaldab kõik ära kuulata kui seda läbi viia kooskõlas põhimõtetega, et saada võimalikult palju teavet äh, kõikide esindajate poolt ja kui saadikul on vastutustunne ja tol hetkel paneb äh, ukse kinni ja mõtleb kõige äh, kuuldule järele ja teha parim ettepanek parima lahenduse osas, siis on see väga hea. seda soovisingi öelda. see, mind huvitab samuti väga see terviseteema, eriti mis puudutab ravimitööstust. teen väga palju äh, patsientide ühindu-, ühingutega koostööd ja nad on asendamatud ja me ei saa terviseteemat käsitleda ilma mõistmata nende seoseid ja seda, kuidas need esindused saavad tõesti edastada seda, mida patsiendid ja haiged ja tervishoiutöötajad kogevad ja tunnevad. tahan olla aus ja kõike seda on vaja vaadata väikselt distantsilt ning tõesti tähelepanelikult mitte langeda ideoloogilistesse äärmustesse, aitäh! suur tänu! palun, Jonathan! palju küsimusi? suur tänu kõigi küsimuste eest ja arutelu eest sel teemal. võib-olla alustaksin Jerzy sinu küsimusest. kuidas see puudutab individuaalset kliinilist uuringut? kui inimesed osalevad kliinilistel uuringutel, siis äh, see on, siin on väga oluline osa just äh, regulatsioonis ja eetikas see, et annate oma nõusoleku, et patsient annab nõusoleku osaleda kliinilistel katsetel. kui me räägime avalikest äh, ka uuringutest, siis ei ole seda väga lihtne läbi viia, alati me kasutame näiteks geneetiliselt muundatud organisme, me ei saa küsida ju kogukonna igalt liikmelt et kas neid võib uurida, kas eelised on ohtudest rohkemad, aga muidugi me erinevates riikides oleme juba püüdnud tegeleda sellega, uurida seda põhjalikumalt. ning mis puudutab ühe liikme kommentaari patsientide organisatsioonide tähtsus, kui me räägime Äh, rahvastikust, siis me saa-, peame rääkima ka patsiendiorganisatsioonidest, aga need sellised katsed, millest mina räägin, kuna need on ennetava loomuga, siis on potentsiaalne patsient ju kogu rahvastik, kuidas siis ühitada neid äh, vaateid ja erinevaid aspekte võimalikult demokraatlikult, see on väga tähtis küsimus veel täht-, mõned tähtsad küsimused, jah, me peame olema ettevaatlikud ja hoolikad selles, kuidas me seda tehnoloogiat kasutame, olen täiesti nõus selle liikmega, kes selle küsimuse esitas. aga osa sellest, ku-, kuidas me hoolikad saame olla või ettevaatlikud, on see, kuidas me hindame võimalikke mõjusid, tegemist on uue tehnoloogiaga, mille mõju me täielikult ei tea seega võib-olla peaksime lähtuma ettevaatlikkuse printsiibist, mitte seda üldse uurima, aga me räägime siin sellisest olukorrast, kus meil on võimalik luua selline tehnoloogia, mis aitaks vähendada äh, haigusvektorite tagajärgi. aastal kaks tuhat viisteist äh, suri ligikaudu kolm tuhat inimest malaariasse, see oli muidugi väljaspool Euroopat, aga vektor äh, ha-, haigusvektoritega levivad haigused on väga olulised ja kui me saame midagi nende ennetamiseks teha, Euroopas või väljaspool, siis peaksime seda tegema. aitäh teie küsimuse eest, ma äh, frakkimisküsimuses ei ole muidugi ekspert, aga olukord on ju väga sarnane, kus äh, meil on tegemist kogukonnaülese sekkumisega, me peame mõelda, kui kasulik see on, kas et meil on vaja selle võimalike ohtude jaoks kohalike nõusolekut, aga me peame selles min-, teavitamistöös minema kaugemale lihtsalt teavitamisest ja võtma arvesse ka inimeste arvamust otsuste langetamises, kuidas seda kõike teha, loodetavasti suudame mingisuguse lahenduseni jõuda lähiaastatel, aitäh sulle selle esitluse eest ja ettepaneku eest ja ka selle eest, et vastasite meie küsimustele. nüüd saame jätkata järgmise kõnelejaga, proua Francesca Episcopo. iga kõneleja läheb äh, üha nooremaks. Teie olete pärit Itaaliast, esindate Itaaliat ning teil on äh, õigusteaduste kraad Pisa ülikoolist ja Oxfordi ülikoolist. ning Pisa ülikoolis praegu aktiivselt ka tegutsete. töötate Scuola Superiore Sant'Anna instituudis ning osalete mitmetes Euroopa projektides ja algatustes, mis on seotud robootikaga, tehisintellektiga standardimise, sertifitseerimise, andmekaitsega, robootika kasutamine, robootika ja tehisintellekt on ITRE komisjoni jaoks väga tähtis, kuna koostasime sel teemal ka omaalgatusliku raporti, kuu aega tagasi hääletus toimus sel teemal siin komisjonis ning nüüd me vastutame ka Digitaalse Euroopa programmi eest. see on järgmise seitsme aasta jaoks väga tähtis nii Euroopa Komisjonis eh, kui Euroopa Liidus üldisemalt, tegemist on üldise progr-, eh, uue programmiga, digitaalse Euroopa programmiga, üheksa miljardit eurot ligikaudu selle eelarveks on, seega kõik need teemad meie jaoks väga sügavat huvi pakuvad, nii et palun, sõna on teil um,. Thank you, chairman and.... aitäh, esimees, tere hommikust ka komisjoni liikmetele, mina olen Francesca Episcopo ja mul on väga hea meel täna siin olla selleks, et täna rääkida teile kahest ideest, mida ma tutvustasin Euroopa noorte ürituse paneelidel, räägin tehisintellektist ja robootikast. esimene idee puudutab seda, et loodaks Euroopa robootika ja tehisintellekti amet robootika ja tehisintellekti reguleerimine on Euroopa jaoks väga suur väljakutse regulatsiooni puudumine või kui regulatsioon on ebapiisav, siis äh, võidakse kasutada tehnoloogiaid, mis ei pea kinni Euroopa väärtustest ja põhimõtetest või võivad äh, pidurdada tehnoloogilist innovatsiooni. Äh, tegutsen teadusuuringute vallas ja sageli näen olukordi, kus regulatiivsed Äh, pudelikaelad takistavad äh, ülikoolidel ja ettevõtetel tooteid arendamast. selleks, et selle väljakutsega toime tulla, teen ettepaneku, et Euroopa peaks looma robootika ja tehisintellekti ameti. Äh, see oleks amet, millel oleks oma eelarve ja sellel peaks olema kolm peamist funktsiooni. esiteks, see peaks pakkuma Euroopa institutsioonidele ja riiklikele institutsioonidele teaduspõhiste tehniliste oskusteavet ja hõlbustama dialoogi institutsioonide ja sidusrühmade vahel ning samuti edendama algatusi robootika kasutusele võtmiseks. teiseks peaks see välja töötama, jõustama ja kaasajastama äh, täpseid eeskirju testimiseks, sertifitseerimiseks ja standardimiseks peaks eh, erinevate konkreetsete rakenduste puhul ning kolmandaks peaks haldama administratiivseid vahendeid, registreid näiteks konkreetsete robootikarakenduste jaoks, eh, eh, haldama fonde ja avalikke kogusid, kuhu oleks koondatud menetlused ja parimad tavad testimiseks ja sertifitseerimiseks. lisaks Robotikaameti loomist soovitas ka Euroopa Parlament aastal kaks tuhat seitseteist, aga Euroopa Komisjon leidis, et see pea, sekkuks teistesse Euroopa Liidu te-, tegevustesse, kõrgetasemelistesse aruteludesse ja töörühmadesse. ning mõne nädala eest avaldati ka suunised usaldusväärse tehisintellekti loomiseks, kaks kõrgetasemeliselt töörühmalt, kes selle teemaga tegeleb, hoolimata sellest, et tege-, teema on väga tähtis, ei tähenda selliste instrumentide olemasolu, et ametit ei oleks vaja, kuna amet pakuks nii oskusteavet kui teostaks äh, oma rolli äh, reguleerija ja äh, administreeriva asutusena see oleks ainus lahendus, mis võimaldaks äh, regulatiivse kava kasutusele võtta õigeaegselt ja koordineeritult ja võimaldaks Euroopal haarata juhtohjad ka robootika tehisintellekti vallas, pidades samas kinni põhiõigustest ja väärtustest ning me annaksime kodanikele ja ettevõtetele võimaluse ähm, lõigata ka digitaalse revolutsiooni hüvesid seega ma soovit-, soovitan ITRE komisjonile ähm, hakata sellise ameti loomise eestkõnelejaks. aitäh! minu teine mõte, millest ma tahaksin täna rääkida, puudutab Euroopa roboti mõju, robootika mõjuhinnangu mehhanismi. robootika ja tehisintellekt mõjutavad inimeste privaatsust, väärikust, autonoomiat ja ohutust nii füüsiliselt kui psühholoogiliselt ja tõstatavad tõsiseid juriidilisi ja eetilisi küsimusi ühest küljest on sellised seadmed innovaatilised, nende pikaajaline ja ennustamatu mõju aga muudab väga keeruliseks selle, et, et teadlased ja ettevõtjad saaksid tuvastada ja leevendada nende võimalikke riske. samas äh, on äh, seadusandjatel äh, piisavalt andmeid selleks, et määratleda, millistel tingimustel neid seadmeid võiks kasutada ja nad saaks reguleerida kogu protsessi idee loomest, testimisest, sertifitseerimise ja turu järelevalveni ja samuti võimaldaks hinnata olukorda. seega ma teen ettepaneku, et Euroopa võimalikult, võimalik, et robootika ja tehisintellekti ameti abil ja erinevate valdkondade ekspertide abil peaks looma robootika mõjuhinnangu mehhanismi, mis oleks selline instrument, mida saaksid kasutada ettevõtted, mis töötavad robootika ja tehisintellekti rakendamise vallas ning peaksid sellest äh, mehhanismist lähtuma oma töös. see mehhanism peaks asendama olemasoleva menetluse, mis on seotud äh, konkreetsete riskidega, näiteks andmekaitse, ja peaks ühte dokumenti koondama kogu teabe, mis puudutab äh, võimalike robootika riskide mõju ja mõjude leevendamist, ükskõik, kas me räägime droonidest, hooldusrobotitest või isesõitvatest sõidukitest seda peaks tegema alt üles regulatiivses, regulatiivse lähenemisega. selline mõju hindamismenetlus võimaldab tuvastada, analüüsida, leevendada ähm, robootika ja tehisintellekti kasutamise võimalikke mini- äh,, riske ja tänu sellele oleks võimalik luua uusi äh, standardeid ja suuniseid alt üles suunatud lähenemine võimaldaks äh, seadusandjatel tuvastada regulatiivseid äh, lõhesid äh, ja koguda andmeid võimalike riskide kohta ning lisaks oleks võimalik ka järelhindamine, mis võimaldaks lihtsamini kaasajastada juba olemasolevat õigusraamistikku selles vallas. aitäh! aitäh selle eest! ja nüüd on meil arutelu ja kõigepealt saab sõna kolleeg Sorinio. tere hommikust, suur tänu, härra esimees, sooviksin Francescat omalt poolt tänada. tegemist oli väga huvitavate ideedega. mina olen variraportöör sotsialistide ja demokraatide fraktsioonis eh, digitaalse Euroopa programmi osas ning me oleme väga palju mõelnud eh, nendele teemadele, mis on seotud sellega, millest te just rääkisite. digitaalse Euroopa programmis eriti peatükkides, mis käsitlevad tehisintellekti ja küberjulgeolekut, oleme me sisse toonud äh, põhimõte, et meil on vaja eetikahinnanguid ehk siis eetikakoodeksit, mis oleks paigas ja mis puudutaks kõiki projekte, mis vastu võetakse ja rakendatakse. me kõik teame, et tehisintellekti teema ja automatiseerimine on tulevaste arengute võtmeks me peame teadma, kas tehnoloogia aitab äh, ja on inimeste te teenistuses või vastupidi. mina räägin tihtipeale noortega, äh, õpilastega meil on vaja nutikaid algoritme, mis oleks kõige selle töö ja arengu taustal meie, teie kõigi huvides, kui me tagame, et meil on paigas head praktikad ja õiged väärtused, millest meie töö lähtub, kui me tagame selle, et inimesed on need, kes juhivad masinaid, siis võib-olla saame seda, mida soovime, sest masinad äh, absorbeerivad meie ühiskonna mudeleid ja aitavad, aga kui läheb vastupidi, kus äh, me äh, oleme äh, isekad, kui me kaotame kontrolli tehnoloogia üle, kui me kasutame seda selleks, et asjatuid eeliseid teiste eest saada, siis loome me digitaalse ühiskonna, milles põhimõtteliselt on kõik võimalik ja halvad asjad mitmekordistuvad ebavõrdsused on suuremad, probleemid on hullemad. ja sellepärast olid teie märkused väga huvitavad. see mõte, et meil oleks selline amet, on väga huvitav. digitaalses tegevuskavas soovime me et meil oleks üks lähenemine, mitte kakskümmend kaheksa erinevat meil ei ole vaja füüsilist ruumi, kus see amet on, aga see amet võiks olla võrgustiku kujul, mis ühendaks näiteks erinevaid eksperte ja oleks võib-olla virtuaalsem, kohe lõpetan, ütleb kõneleja. nüüd, mis mõjutab seda mõjuhinnangut, minu arvates on väga oluline selliseid hinnanguid läbi viia. seitse kolleegi soovivad veel sõna, ütleb härra esimees. ja kohe võtan öö, äh, otsad kokku, ütleb kõneleja kõneaja jagamisel olete väga õiglane, aga mul on veel mõned märkused teha. teine, mis puudutas, teine osa mõjuhinnangut, ehk siis mõningad lähenemised ühest küljest küsite endalt, mis on mõju, kui vaadata mõju ühiskonnale ning mõju väärtustele, aitäh! meie ees on siin mitmed noored ja me peame äh, äh, tõhusalt tegutsema. kuus inimest soovivad veel Francescale küsimusi esitada. kolleeg Lopes Põemeho, palun. suur tänu, esimees sooviksin tänada kolme kõnelejat, kes siia täna hommikul on meile külla tulnud. kaks senist sõnavõttu on olnud väga huvitavad ja kolmas kindlasti samuti. ma tahtsin eh, oma panuse anda sellesse arutelusse. ma arvan, et väljendatud vaated eh, leiavad toetust kõigi meie poolt ehk siis robootika ja tehisine intellekt, mis minu arvates on keskse teemaga, ma olen nõus kõnelejaga, et meil on vaja vastavat ametit. mõningaid raskusi võivad olla riikide ees selle osas, aga juba on öeldud, et me peame tagama selle, et meil oleks konvergentsus, äh, suurem ühtekuuluvus ja ma arvan, et selline asutus aitaks sellesse panustada me näeme, et olemasolevad äh, asutused juba aitavad sellist äh, lähenemist saavutada. ning see, et meil oleks paigas mõjuhinnangu mehhanism, ma olen nõus andmekaitse ja mitmete teemadega, me, mille os-, millest on juba räägitud, aga oluline on tagada, et meil oleks mõjuhinnangud selle kohta, mida see töövaldkonnas teeb, sest me seisame silmitsi uue revolutsiooniga me soovime tagada konkurentsivõime, aga vastutustundlikul viisil. me peame teadma, millised ähm, nende arengute tulemused saavad olema. nüüd, mis puudutab läbipaistvust, see on samuti oluline, robootika ja tehisintellekti puhul on meil vaja äh, rahva toetust, nad peavad saama usaldada seda tehnoloogiat ja seda on võimalik äh, ainult vajaliku läbipaistvusega tagada. suur tänu, proua! härra Kohlitšek, palun. aitäh, äh, mõned lühikesed äh, märkused. põhilised re-, reeglid äh, robotite osas on see, et robotid ei peaks saama kahjustada inimesi robootika ei tohiks mõjutada kahjulikult äh, inimest. teiseks äh, ro, robotite äh, vigade vastutus on põhiprobleem, mis on vaja lahendada, sest me oleme üha enam roboteid sisse toonud ja osa neist on automaatse kontrolli all, kes siis vastutab juhul, kui tekib mingi viga või probleem, mille robot põhjustab. kolmas teema me peame toetama robootikat, jah, vastab tõele, aga mis puudutab vastavat ametit, siis mina eelistaksin mingisugust äh, robootika mõjumehhanismi, mille võiks välja toetada, mida Euroopas võiks kasutada riiklike üksuste poolt. sest nii palju probleeme vajab lahendamist, et üks amet, äh, mis asub kusagil ükskõik kas Brüsselis või mingis muus linnas ei suudaks lahendada kõiki neid probleeme, aitäh. Patricia Toia, palun. suur tänu. pean ütlema, et iga kord, kui äh, see teema laual on iga paari aasta tagant, äh, saan rääkida teemast, mis mulle väga meeldib ja mis mind huvitab ehk siis see praegune teema, milles on äh, olulisi ähm, aspekte, millele ka viitasite, tegemist on mehhanismiga, mis aitaks riske maandada, selle tõstatas ka härra Sorinio. keskendusite eetikale ja ma arvan, et see ei ole mingisugune luksus ja me peame seda tõesti arvesse võtma, et ka kui me räägime nendest äh, teemadest, äh, mis puutuvad kokku muude valdkondadega, siis Euroopa lähenemine praegusel hetkel on täiesti erinev võrreldes Singapuri, Taiwan'i või muude paikadega. Äh, selline kultuuriline lähenemine on samuti väga oluline, tegemist on ka juriidilise vaatenurgaga, aga ka filosoofilise küljega et ka selle väljatöötamine on väga oluline. nüüd veel üks juriidiline nüanss, millest rääkisite. ehk siis selle robotite äh, robotitele näiteks teatud juriidilise vastutuse andmine, mitte juriidilise üksuse andmine, ametiteema väga oluline, minu riikides on piirkondi, kus probleemide korral inimesed ütlevad, meil on vaja mingit asutust, kui see asutus luuakse, siis tegelikult see lõppude lõpuks midagi ei muuda ja selle asemel võib-olla peaksime me pigem äh, Äh, leidma inimesed, kellega saab ühendust võtta ja vastavalt oma vastutust välja arendada, mitte alati kuhugi väljapoole oma muresid suunata ja täiendavate funktsioone luua. minu arvates ei ole see tingimata hea. kolleeg Tamburano, palun. suur tänu. tahaks reageerida mõlemale sõnavõtjale sageli räägime me millestki, mis puudutab äh, tulevast tehnoloogiat, biotehnoloogiast, midagi, mis on tulevikus, aga tegelikult oleme me praegu olukorras, kus juba väga peatselt on meil võimalik imiteerida bioloogilist äh, orgaanilist algoritmi ja meil peavad käivituma vastavad arutelud. siin parlamendis on see samuti oluline tegemist on millegiga, mis peaks olema meie päevakorras siin parlamendis, ükskõik mis suunas me edasi liigume. meie jaoks on oluline rääkida eh, nii poliitiliselt kui filosoofilisest küljest, sest tehnoloogia ja teadus annavad meile suurepäraseid eh, tulemusi, aga sellega seonduv poliitika ja eetika on samuti oluline, mis eh, annab meile kätte suunad selles osas, mida saab teha ja mida ei saa teha eriti mis puudutab Euroopa konteksti, kus meil on väga humanistlik eetiline lähenemine. ja see on väga hea, me ei saa lähtuda tehnoloogilisest lähenemisest, mis on mõningates riikides nagu USA-s või veelgi enam Hiinas, kus liigutakse täiesti piiramatu äh, lähenemiseni lihtsalt sellepärast, et see on kasumlik ja keegi teine teeb seda, kui ise ei tee. kui räägime geneetilisest pärandist taimede, loomade või inimeste puhul, siis ei saa me kuidagi kõrvale vaadata selle taustal olevast infost. meil ei ole siin tehnoloogilisi barjääre, tehnoloogia areneb edasi vaid biopoliitika ja eetiline teema on pigem see, mis laual on ja see, mida me peame arvesse võtma. teadlased, äh, filosoofid, kes seda valdkonda käsitlevad, peaksid olema teretulnud, sest tehnoloogia ei ole see, mis meid tagasi hoiab. proua Virkunen, palun suur tänu, ka mina sooviksin tänada kõiki noori teadlasi, kes siia on tulnud täna oma ideesid tutvustama ja see on väga tähtis, sest meie ITRE komisjonina äh, tahame ära kuulata noorte teadlaste ideesid, mida Euroopa tasandil saaks äh, teostada. Äh, robootikast ja tehisintellektist rääkides on tegemist väga oluliste teemadega viimastel aastatel ka siin komisjonis ning Euroopa Parlamendis ja Euroopa tasandil. me teame, et üks väljakutseid oli digitaliseerimise, robotiseerimise, automatiseerimise puhul see, et Euroopa on väga killustunud turg, sellepärast et meil on tihtipeale erinevad öö, äh, seadused äh, riikides ja nii edasi. ning komisjon tegi kolmkümmend erinevat ettepanekut selleks, et eemaldada barjääre ning luua digitaalne ühtne turg ja me oleme otsuse teinud peaaegu kõigi nende kolmekümne eh, algatuse puhul ja minu arvates me oleme tõesti eh, hästi edasi liikunud ja saame rääkida ühtsest digiturust. aga nüüd on meil loomulikult uued väljakutsed, tehisintellekt ja robootika on üks nendest, meie tööturu ümberkujundamine ja ühiskonna muutumine, mis toimub väga kiiresti ka globaalsel tasandil USA-s ja Hiinas kolm kuni viis korda rohkem ähm, äh, investeeritakse kui Euroopas tehisintellekti ja selleks, et olla konkurentsivõimelised, peaksime rohkem teadus- ja innovatsioonivaldkonda selles osas investeerima. nagu ütlesid Franziska, siis eelmisel aastal komisjon käivitas neid kõrgetasemelisele nõuandekogusid selleks, et Euroopa tasandil tegevusi koordineerida ning eetikaperspektiiv on samuti olnud üks olulisi küsimusi, sest me näeme, et Euroopas on meil erinevad väärtused võrreldes konkurentidega ja me tahame luua ka Euroopa raamistiku eetikast rääkides ja minu arvates on tegemist väga olulise teemaga, nagu kolleeg Patricia ütles, siis kas parim lahendus on uue ameti loomine, võib-olla äh, oleme kriitilised selles osas, kas siin öeldakse, et tihtipeale on vaja uusi ameteid ja kui ei ole piisavalt vahendeid ja võimu, siis võib-olla see ei aita piisavalt, kõnelejad katkestatakse, aga igal juhul on oluline leida lahendusi. suur tänu, ütleb äh, härra esimees, meil ei ole piisavalt aega väga laiaks aruteluks, jah, see teema on väga põnev, aga Francesca, palun, sul on võimalik teha oma märkused aitäh, aitäh teile kõigile selliste huvitavate märkuste ja küsimuste eest. kahe minutiga vastumine on väga keeruline, aga annan endast parima ja üritan kaaluda ka erinevaid märkusi üheskoos. ma usun, et lähtepunkt on just selles, millele mitmed teist viitasid, et Euroopal on vaja Euroopa lähenemist äh, tehisintellektile ja ka komisjoni teatises eelmisest aastast on seda väljendatud. selline lähenemine peaks tulenema kahest põhimõttest, ühest küljest valikute tegemine, mitte lähtudes tehnilistest võimalustest vaid sellest, mida me tahame, milline me tahame, et tehnoloogia oleks, selleks, et meie põhimõtteid ja väärtusi edasi kanda ja meile kasu tuua. teine aspekt puudutab vajadust eetiliste kaalutluste arvessevõtmisel laiemalt, äh, viidates äh, ka ühiskonna mõjudele robootika ja tehisintellekti osas on ülioluline. lisaks usun ma, et meil on vaja head äh, reguleerimist, mis minu arvates ja see on ka põhjus, miks ma nii palju rääkisin võimalusest äh, ameti loomiseks, puudutas koosjuhtimise põhimõtet, mis minu arvates äh, leiaks paremat käsitlust äh, sellises äh, formaadis, kus on enam kui konsulteeriv ja nõuandev funktsioon võrreldes teiste ametitega, mis on selles osas loodud ning ähm, lõpetuseks ütleksin, et ameti mõte ei tähenda tingimata seda, et see puudutab ainult Euroopa tasandit. minu arvates oleks see kõige tõhusam, kui see võrgustik ei oleks seotud ainult mitte Euroopa vastavate üksustega, aga riiklike üksustega. ja sellega seoses oleks võimalik parem võrdluspunkt luua kõigi teadlaste ja töötajate osas, kes praegusel hetkel üritavad leida oma teed äh, olemasolevates standardites ja regulatsioonides robootika valdkonnas. ja viimane punkt, mis mind väga huvitab, puudutab just äh, seda, kuidas leida äh, see, kes tehnoloogia ja äh, tehisintellekti eest vastutab, minu arvates peab olema selge, et äh, praegusel hetkel ei ole meil äh, selliseid tehisintellekti ja robootika lahendusi, kellelt saaks endalt vastutust nõuda, sest ükskõik kui äh, intelligentsed või iseõppivad on, on tegemist äh, masinatega, mis on programmeeritud ja nad ei ole moraalsed üksused ja nemad ei saa otsustada, mida teha, vaid inimene masina taga on see, kes otsustab. ja selles osas on väga oluline äh, luua ka head eetilised põhimõtted äh, lahenduste osas ning vastavad reeglid, mis on seotud sellele ka, millised on need standardid ja keda saab vastutusele võtta hiljem, juhul kui te, on mingi kahju või probleem ja need on erinevad küsimused, mida peaks nii käsitlema ja vabandan, et nii pikalt rääkisin. aitäh, Francisca, kõikide nende märkuste eest, see ametiteema, meil on Euroopas väga palju ameteid ning selline amet, nagu ette panid, on kindlasti väga vajalik ja ITRE komisjon kindlasti on sellega nõus ja liigume edasi. viimaseks, kuid sugugi mitte kõige vähem tähtsaks kõnelejaks on äh, Frauke Keerau Saksamaalt. ta on pärit väikelinnast Berliini lähedalt ja pärast gümnaasiumi lõppu tegi ta Rostokis Balti mere uuring, Teadusuuringute Instituudis vabatahtliku aasta ja siis otsustas ta hakata õppima bio, biogeeniliste ressursside tehnoloogiat ja teie CV-st ma saan aru, et teile meeldib tehnoloogiat ühendada ütleme niisuguse ökoloogilise maailma nägemisega. ligalt olete ka, olete te ka väga aktiivne valitsusvälises organisatsioonis Noored äh, loodusesõbrad Saksamaal ja seal olete te olnud juba üsna mitu aastat pea algkoolist alates, igatahes sõnajärg on nüüd teil. ja kõigepealt mul on hea meel, et ma saan siin täna viibida ja te annate meile, mulle nüüd tõesti niisuguse tunde, nagu Euroopa oleks mulle lähedal. nii et suur tänu, et mind ära kuulate. mina teen niisuguse ettepaneku, et Euroopa Liit peaks äh, töötama välja määruse, millega nähtakse ette, et kõik elektroonilised seadmed oleksid moodulkoostisega. sellisel viisil oleks neid väga lihtne parandada, lihtsalt moodulit ära vahetades. ja kuna praegu on selge, et me peame kõiki oma elustiili osasid muutma, kui me soovime äh, jätkusuutlikult edasi liikuda. kõik inimesed vahetavad enam-vähem paari aasta tagant oma oma nutitelefoni välja, kuigi praktiliselt kõik osad töötavad ja samas käib väga palju inimesi ringi katkise displeiga telefonidega lihtsalt sellepärast, et see parandamine on tüütu, kulukas ja ise ei saa parandada. näiteks katkist äh, kaamerad saaks väga hästi vahetada, äh, kui meil oleksid äh, tõhusamad moodulid selle tegemiseks, me ei pea siis sugugi uut telefoni ostma kohe. ja minu mõte seisab selles, et selline määrus peaks puudutama kõiki nutitelefone ja tahvelarvuteid, mis liiguvad Euroopa Liidu tarbijate turul ning edasi peaks arenema siis e-lugeritele, sülearvutitele, televiisoritele ja nii edasi. ja see määrus peaks defineerima miinimumstandardid, missugused osad on vahetatavad ning need oleksid siis ekraan, akukaamera, äh, mälukaart, välis, väline ümbris ja nii edasi ning need moodulid ja samamoodi vajalikud kruvid, millega neid sinna külge kinnitada ja selleks vajalikud tööriistad peaksid olema internetist tellitavad. minu arvates oleks see äärmiselt tõhus lähenemine, see aitaks ka kaitsta planeeti, sellepärast et äh, jäätmekäitlus on ju meil tegelikult väga olulise tähtsusega, võib-olla see oligi üks põhjus, mikspärast minu idee oli üks populaarsemaid ai kakssada kaheksa ideede seinal. tehniliste õpingute ajal olen näinud, kuidas on võimalik energiat ja ressursse tõhusamalt kasutada. on väga paljud asjad, mis oleksid tehniliselt teostatavad, saavad blokeeritud sellepärast, et e, ettevõtlust soovitakse edasi arendada täpselt nii, nagu see kogu aeg on toiminud, ei soovita mitte mingisuguseid muutuseid teha kui ma hakkasin viimati endale uut telefoni ostma, siis ma leidsin kaks väikest Euroopa ettevõtet, kes toodavadki nutitelefone, mis on koostatud moodulitest, nii et ma olen täiesti veendunud, et see on võimalik. aga suured ettevõtjad praegusel hetkel veel jätkusuutlikkusele erilist tähelepanu ei pööra ja kuna inimesed tahavad endale peamiselt väga tõhusaid elektroonilisi seadmeid, eh, siis nad ikkagi valivad selle, mis poes müügil on. Nad ei viitsi otsida missugune telefon on kõige tõhusam ning Euroopa Liidu Euroopa Parlamendi liikmetena peaksite teie just pöörama tähelepanu turu ümberkujundamisele ja ka elektroonikaseadmete tootmise tulevikule. aitäh! mul on ka teine idee ja see nimelt on niisugune, et tuleks anda väike ta-, väike stardikapital kohalikele ettevõtetele, kes äh, teevad äh, keskkonnasõbralikke projekte, kes lubavad teha koostööd kohalike taristutega või juba to-, toetavad kohalikke taristuid. sellest on räägitud, aga siiamaani ei ole mitte midagi juhtunud. selle asemel, et annada väga suuri toetuseid suurte ettevõtete loomiseks, peaks võib-olla andma väikeseid summasid nendele inimestele, et nad saaksid katsetada ja et nad saaksid levitada ja tutvustada oma keskkonnasõbralikku kultuuri ja keskkonnasõbralikke projekte. selle jaoks on meil tarvis tõhusamaid lahendusi Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituut soovib viia kokku teadusuuringud, tööstuse ja kõrgema hariduse. sama planeeritakse ka Saksamaal, seal on olemas ettevõtlusprogramm Exist. minule tundub, et sellisel juhul jäävad välja näiteks kutseõppeharitustes õppijad, õpilased, kodused emad ja teised ühiskonnagrupid ning noorte tööhõive probleemi see ka niimoodi ei lahenda kuidas saaks ka Euroopa Liit sellisel juhul võimalikult paljusid inimesi innustada, et nad pööraksid rohkem tähelepanu jätkusuutlikele projektidele. minul on niisugune mulje, et Euroopa Liit teeb peaks tegema rohkem koostööd avatud äh, töötubadega, laboratooriumitega, häkkerite portaalidega ja nii edasi. Euroopa Liidu programmid peaksid olema lähtepunktiks kohalikus kogukonnas. Äh, nende läbi peaks õpetama inimestele, kuidas näiteks kasut-, kasutada seadmeid, kuidas kirjutada koode ja nii edasi. niisugused asjad mõjutaksid väga palju inimesi ja meil on juba olemas terve rida inimesi, kellel tegelikult motivatsioon on olemas. ning selleks, et siis kõige tõhusamaid ja jätkusuutlikumaid äh, ideid toetada, siis ma soovitaksin roh-, ühendada vabatahtlik aktivism ja väikesed ettevõtted. näiteks Bojan Slat, kes käivitas algatuse äh, Ocean Cleanup, ei tahtnud mitte äri teha, vaid ta tahtis midagi ette võtta. ja nüüd toetab tema algatus enam kui kaheksasakümmend inimest. Nemad on kõik väga rõõmsad ja rahul sellega. nii et selleks, et näiteks ütleme, küsida endale stardikapitali, peaks see protsess olema küllalt lihtne, see raha võiks olla umbes tuhat eurot näiteks ning seda ideed äh, võiks kirjeldada ka Euroopa Liidu jätkusuutlike arengu e-, eesmärkide raames äh, ning tuleks ka tutvustada finantsplaneerimist, kuidas raha kasutatakse. nii et mina teen ettepaneku ITRE komitee liikmed, liikmetele, et te looksite niisuguse programmi, mille abil saaks õpetada kohalikke elanikke looma töötube ja esitama taotlusi mikrokapitaliks. suur aitäh! suur aitäh, need olid väga huvitavad ideed. Äh, need programmid tunduvad tõesti olevat Euroopa Liidu jaoks väga huvitavad ja väga vajalikud. niisiis, kolleegid, kes soovib sõna? härra Kolitšek. nii tore on näha, et üks noor kahekümne kolme aastane tüdruk soovib niisugustes projektides osaleda. noored loodusesõbrad, jah? suurepärane, meil on olnud ka niisuguseid suhteid nende organisatsioonidega. võib-olla ma peaksin üldsegi saksa keeles jätkama, sellepärast et mm, kolleeg saaks siis paremini aru, aga jätkan siiski omas keeles. kolm kommentaari. esiteks see moodultoodete teema on tegelikult asi, mida üsna mitu Euroopa direktiivi on juba puudutanud. seal öeldakse, et tooted peavad olema lahtivõetavad niimoodi, et erinevaid komponente oleks võimalik kas taaskasutada või asendada. nii et te põhimõtteliselt juhite tähelepanu sellele, mis mõningates Euroopa seadusandlikes aktides juba seisab. näiteks kui me räägime äh, laadimisseadmetest, siis need peavad vastama ühtsetele standarditele ja minu arvates niisuguse standardi, standardiseeritud lähenemise toetamine on oluline, mina toetan seda kindlasti. järgmine punkt, äh, idufirmade küsimus. Äh, te ütlesite, et teatavaid tegevusi rahastada või nendele rahastust leida on väga raske, ma ei tea, kuidas teistes liikmesriikides äh, aga meil Tšehhi Vabariigis on niinimetatud inkubaatorid. Need on just noortele, need on idufirmadele ja need inkubaatorid pakuvad erinevaid teenuseid näiteks äh, igasugune raamapida-, raamatupidamisabi ja teatavad muud abid, nii et see on nagu äh, idufirmade abi. ja siis, kui nad juba paremale järjele jõuavad, siis lahkuvad need firmad sealt inkubaatorist. teine võimalus on muidugi see, et äh, neil ei lähe hästi ja nad lihtsalt pankrotistuvad. aga niisugune võimalus on olemas. noored, kellele pakub huvi tehnoloogia või paljud noored on tegelikult huvitatud tehnoloogiast, seetõttu võiks seda tutvustada juba koolides. meil on mõte, et virtuaalseid tehnoloogiaid peaks tutvustama juba üldhariduskoolis. Erasmusel on ka niisugune mm, projekt või plaan vähemasti, nii et igal juhul toetan teid täielikult. suur aitäh, mm, härra Paksas, mina pean tunnistama, et väga ebatavaline on siin parlamendis näha selliseid noori inimesi. ja see, mida te siin rääkisite elektroonikaseadmete moodulkoostisest, see on asi, mis meile tõesti väga suurt huvi pakub, meil on tegelikult olemas juba määrus, mis ütleb, et need peavad olema lahtivõetavad, aga kui me vaatame tulevikku, siis loomulikult sellega tuleb edasi tegeleda. loomulikult see toob kaasa probleeme tööstussuhetes, oluline on ka see, et me saaksime äh, oma aja ära elanud tooteid äh, taaskasutada või utiliseerida, näiteks akud. ühesõnaga, need uued valdkonnad on olulised, aga muidugi ettevõtjad tahavad tihtipeale jätkata nii, nagu nad kogu aeg on teinud, nii et me peame tegutsema selles suunas, samas ei saa me täiesti äh, täiesti kahe silma vahele jätta ettevõtete huvisid. ettevõtted ja tööstus üritavad neid mõtteid blokeerida, sellepärast et see nõuab väga suuri investeeringuid. kui me räägime rahastamisest, siis tõsi ta on, me peaksime andma veidikene rohkem hingamisruumi nendele inimestele, kes on loovamad oma mõttemaailmalt. tuhat eurot ei pruugi tunduda palju, aga samas meil on ikkagi vaja mm, tagada, et niisuguste valdkondadega tegeletaks koolides, et tõeline innovatsioon, et tõelised muutused jõuaksid Euroopasse. selleks me peame olema täielikult pühendunud digitaalmajandusele ja digitaalse valdkonna edasiarengule. digitaalsed edusammud on praegusel hetkel alles väga-väga algfaasis, aga me, meie arvates on need ikkagi väga tähtsad. meil on tarvis uusi eh, haridus suundasid võib-olla uut Montessori meetodit, mis aitab inimestel õppida ja omandada selliseid vajalikke digitaalseid oskusi. meil on tarvis näiteks lastele õpetada, kuidas tegeleda online'is kättesaadavat informaatikaga, kuidas tegeleda robootikaga ja nii edasi. aitäh, äh, proua Lopes! suur aitäh, mina teen lühidalt, tänan sõnavõtjale selle ettekande eest, minu arvates see moodulkoostis on asi, mis kahtlemata panustab asjadesse, millest meie siin ITRES oleme juba mõnda aega rääkinud, kui me räägime ringmajandusest, kui me räägime äraviskamise vähendamisest ning loomulikult see moodul koostis, mida te välja pakute, see oleks samm selles suunas. mõned kolleegid on ka juba öelnud, et sest parlament on natukene asjadest ees, kui me vaatame, mida pakuvad nõukogu ja komisjon, aga ma olen nõus ka sellega, et kui me räägime seda tüüpi projektidest, siis need toovad väga suurt kasu mitte ainult Euroopa kogukonnale, vaid kogu maailmale, me teeme ju maailma oluliselt paremaks kohaks niisuguste projektidega, me oleme keskkonnasõbralikumad ja selliseid asju tuleb kaaluda, nii et Euroopa Liit peaks alati seda keskkonnateemat arvesse võtma, kui ta mõtleb, milliseid projekte ta soovib rahastada, suur aitäh! suur tänu teile, ma näen, et rohkem sõnasoovijaid ei ole. või on siiski mõni, ei siiski mitte Frauke, ma tahaksin öelda veel seda, et meie oma, meie komi-, komisjon tegeleb tööstuse, energia, digitaalse agendaga, väikeste ja mikroettevõtetega, äh, kosmose poliitikaga väga,, väga-väga paljude asjadega. meie vastutame ka Horizon kakskümmend kakskümmend projekti eest. Äh, see on üsna äh, suur rahahulk, kaheksakümmend miljard, miljardit eurot ja samamoodi meil on nüüd uus probleem, digitaalse Euroopa programm, digitaalsed oskused ning on näha, et muidugi võimalik on selline programm välja pakkuda, nagu sina nimetasid, näiteks äh, testprojektide hulgas, näiteks Euroopa Komisjon võiks kaaluda, kaaluda seda ja samuti meie sekretariaat, me leiame, et need projektid on väga huvitavad, aga teie perspektiivist lähtudes oleks kõige par-, parem väljavaade Euroopa Teadusnõukogu, see kuulub meie Horizon kakskümmend kakskümmend või pigem Horizon Europe programmi alla Horizon kakskümmend kakskümmend on mm, programm number kaheksa, Horizon Euroopa tuleb siis mm, projekt number üheksa ja seal on nähtud just ette väga suuri toetusi noortele teadlastele. nii et äh, soovitan sul seda kontrollida, vaata üle Horizon kakskümmend kakskümmend või Horizon Europe Euroopa Teadusnõukogu äh, leheküljelt ning sest et oluline on see, et äh, need ideed kaduma ei läheks. kui ja kas ma nüüd võiksin paluda sinult lõppsõnu? suur aitäh! asi on selles, et mitte ainult teadlased ei peaks leiutama niisuguseid asju, ma usun, et tegelikult on inimesed, kes, kellel on hoopis teistsugune koolitus, väljaõpe või haridus ja juba kooliõpilased eh, peaksid saama seda teha. kool ei peaks olema koht, kus ainult kogu aeg õpetatakse, sellepärast et kui asju tehakse koolis, siis väga sageli on see igav. aga niisugustes laborites, kus on kõikvõimalikud eh, seadmed, masinad, kus on motiveeritud inimesed, kes õpetavad, kuidas seda teha. minu jaoks on see just koht, kus õppida ja kus kohas leida seesmist motivatsiooni. on öeldud, et mm, moodul koostis on mõningates Euroopa määrustes eh, juba olemas. ta võib ju olla, aga mina näiteks oma telefoni akut vahetada ei saa, nii et võib-olla peaksite ikkagi rohkem ettevõtetele survet avaldama, et nad päriselt ka seda määrust rakendaksid. nimetasite ka et te soovite parandada ringmajandust. mina tahaksin rõhutada asjaolu, et et esimene asi, mis peaks olema kogu aeg meeles, on see, et jäätmeid tuleb vältida nii palju kui võimalik, et materjale tuleb taaskasutada eh, nii palju kui võimalik või siis, kui jäätmed põletatakse, siis kasutada ära sellest eh, põletamisest saaduv energia. ühesõnaga, äraviskamine peaks olema viimane asi. Eh, aga praegusel hetkel on taaskasutus näiteks ka materjali tasandil väga raske, väga raske on saada näiteks kiipe, erinevaid erinevaid osasid, nii et ma tahan ikkagi rõhutada seda, et tuleb vältida jäätmete tekitamist ja kasutada ära nii palju kui võimalik. suur aitäh! suur aitäh, Frauke, kõikide nende arvamuste eest. kallid kolleegid, meil on täna suurepärane võimalus siin ITRE komitees. me oleme kogu aeg internetis, nii et kõik, mida me teeme, kõik, millest me räägime ma tahaksin puudutada siin seeda, seega ka eetika küsimusi. kõik need tehisintellekti probleemid, kuidas need mõjutavad meie töökohtade loomist või kuidas nad mõjutavad meie majanduse tulevikku. loomulikult ka kõik küsimused, mis on seotud tehnoloogia ja ökoloogiaga. kuidas vältida oma planeedi hävitamist, kõik need asjad on meie komitee jaoks väga olulise tähtsusega. seetõttu ma olen väga-väga tänulik, et te tulite meie juurde, et te tutvustasite meile eelmise aasta Euroopa noorteüritust ja ma olen üsna kindel, et te jätkate oma suurepärast tööd. nii et suur tänu teile ja kõike paremat tulevikuks. okei okay.. jätkame järgmise punktiga päevakorras. järgmine punkt number kümme, ITRE komisjoni lähetus Euroopa GNSS-i agentuuri Prahas ja see toimus äh, üheksateistkümnendal kuni kahekümne esimesel septembril kaks tuhat kaheksateist, Massi Milano Salini äh, juhatas delegatsiooni, kaks liiget oli seal ja peamine eesmärk oli koguda teavet agentuuri töö kohta, võttes arvesse praegust konteksti seoses seadusandliku tööga, kosmoseprogrammi ning Horisont Euroopa programmiga. Massimiliano, kas äh, palun alustaksid arutelu? Grazie. Grazie, presidente, abbiamo. aitäh. suur tänu, teen väga lühidalt delegatsiooni visiit toimus sellisel ajal, kus me püüdsime tõesti sügavuti neid asju vaadata. delegatsioon soovis eh, enne läbirääkimiste algust eh, oma teadmisi laiendada, seega oli tegemist eh, sellise perioodiga, kus me otsisime parlamendis sel teemal kompromisse leidsime, et tegemist on väga tähtsa missiooniga, kuna hiljem meil selliseid äh, võimalusi enam ei ole, kuna peame tugevdama poliitilist, äh, poliitilisi seisukohti ja positsioone. see oli meie tä-, meile väga tähtis lähetus, kuna meil oli äh, tugev mandaat selles valdkonnas, nüüd liigume edasi kolmepoolsete läbirääkimiste juurde. seega jah, mõned tööpäevad seal meil olid, esmalt tutvusime agentuuri tegevusega, operatiivse küljega peamiselt konkreetsemalt seoses EGNOS ja Galileo programmidega. vaatasime ka üksikasjalikumalt võimalikke mõjusid tööstusele äh, satelliitnavigeerimissüsteemidel ning siis kohtusime meie kolm parlamendi äh, saadikut ning äh, GNSS-i agentuuri direktor ning direktori kolleeg samuti osales kohtumisel kõnelesime seal ITRE komisjoni otsuse tagajärgedest ja mõjudest seoses NSS-i agentuuriga. mõned konkreetsed punktid tõstatati, näiteks äh, agentuuri roll pädeva asutusena. veel üks teema, mida käsitleti küll mitte üksikasjalikult, äh, julgeolek julgeolekuagentuuri töö valguses, aga ka selles, et EGNOS ja Galileo oleksid ka turvalised äh, akrediteerimisnõukogu ja äh, agentuur teevad äh, koostööd selles küsimuses, vaatasime ka, mis on selle agentuuri mõju meie traditsioonilistele programmidele, näiteks Galileole ja teisel päeval äh, toimusid samuti kohtumised, arutelud, kohtusime mõne ettevõtjaga, vaatasime, kuidas praktiliselt la-, rakendatakse praegu äh, Galileo ja EGNOS-i programme ja väga põnev oli kuulda nendest la-, lahendustest. teise päeva lõpus keskendusime rohkem mitmeaastase finantsraamistiku sisule, võimalikud sünergiad, mida võiksime leida tulevikus kosmoseprogrammi ja Horisont Euroopa programmi ja Invest EU vahel. sellised konkreetsed programmid, mis mõjutavad otseselt Euroopa kosmosestrateegiat. seega tegime mõned päevad väga he-, tublisti tööd, kõik läks väga hästi ja sellest oli meile kõigile väga palju kasu ja kindlasti on sellel kolmepoolsetel läbirääkimistel ka palju kasu. aitäh! ma tahaksin äh, veel paar sõna lisada. osaleja selles kahepäevasel külaskäigul äh, Prahas, äh, võib-olla soovib kolleeg midagi lisada? jah, ma ei hakka kordama neid kommentaare, mis kõlasid juba härra Salini suult, olen, suust olen nõus kõigi tema äh, kommentaaridega, mina arvan, et see lähetus toimus täpselt õigel ajal. saime väga palju teavet, mis, mis puudutab äh, praegu ettevalmistusel olevat seadusandlust ja kõiki teisi elemente. see on juba teine kord, kui sellisel lähetusel osalen, esimene toimus mõned aastad tagasi ning soovin öelda järgmist. kõige suurem üllatus minu jaoks oli näha, kui palju on arenenud äh, GNSS-i agentuur äh, selle ajaga. tõepoolest, edusammud on olnud väga suured võrreldes sellega, mida me nägime äh, satelliitide startidel ning agentuuri viimasel lähedusel uued projektid, mis on juba käivitatud või käivitamisel, mis on omakorda seotud teiste programmidega, mis on juba väga hästi toimivad. olen härra Seliniga nõus selles, kui ta rääkis sellest, kui tähtis on see, et me kuulaksime ka, mida on agentuuril endal öelda, näiteks valikumenetluste äh, suhtes selleks, et me võimalikke äh, möödarääkimisi ja ebaselgusi saaksime vältida. väga hea, et meil õnnestus äh, selgusele jõuda nendes küsimustes oleme nõus ka sellega, et kui GNSS-i agentuurile antakse uusi ülesandeid, siis toimuvad ka konsultatsioonid. ja võib-olla tuleb isegi suurendada personali ja tehnilist võimekust agentuuris, et nad tuleksid toime kõige sellega, millega nad tänapäeval juba tegelema peaksid. me teame, et GNSS-i agentuur on väga hästi tulnud toime küberturvalisuse ja andmekaitse küsimustega. ma arvan, et sellised lähetused ja visiidid on väga tähtsad meie töös. meil on sellest väga palju kasu seadusandlust ette valmistades. mina arvan, et et äh, GNSS-i agentuur on väga edukas agentuur, tuleb oma ülesannetega väga hästi toime ning muidugi peame vaatama ka tulevikku ja mõtlema, kuidas saaksime edendada nende tööd. tegemist on väga ju äh, ühe kallima äh, programmiga, mida Euroopa Liit on kunagi ähm, algatanud. agentuur on juba tõestanud oma edu ka majanduslikest vaatepunktidest muidugi tuleb vaadata, kuhu suunas edasi arendada ja raport, eh, samuti seda küsimust on käsitletud, seega väga põnev lähetus. aitäh! kas härra Kohlitšek sooviks veel midagi lisada? Mě potěšilo, že do agentury GSA e, trefili moji kolegové. E, Já ji podporuji od samého. jah, tahan veel öelda, et e, mul oli äh, väga hea meel, et kolleegid äh, agentuuri külastasid, olen nende tööd algusest peale toetanud, olin tegelikult üks esimesi siin kojas, äh, kes ütles, et äh, see agentuur võiks asuda Prahas mitmed probleemid, mis agentuuril alguses olid, on lahendatud ja väga huvitav ehk oleks tõesti see, kui suurendaksime nende personali. me oleme vist kõik nõus sellega, et agentuuri töö on väga hea. Oh. Czy kollega Salini chciałby coś dodać? suur tänu, kas härra Salini soovib midagi lisada? Le osservazioni dei colleghi sono, sono condivise, noi stiamo. aitäh, olen täiesti päri sellega, mida kolleegid ütlesid ja sinna suunas me oma tööga liigumegi. meil on kosmosepaketis väga tundlik osa, nimelt Euroopa Komisjoni ja selle agentuuri vahelised suhted seda esiteks ning teiseks seosed selle agentuuri ja ESA vahel. ja see on muidugi seotud äh, juhtimispaketiga, sellest me räägime tulevikus veel. ja esimesest äh, triloogist äh, tulenev on minu jaoks väga hea tulemus, kolm institutsiooni on öelnud, et nende eesmärgid on samad ja seisukohad samuti. muidugi on siin oma roll ka nõukogul. nõukogu olukord aga on väga tundlik praegu, kolmepoolsetel läbirääkimistel veebruaris püüame lahendada ka kõik olemasolevad, pooleliolevad probleemid mm suur tänu, ütleb härra esimees, aitäh härra Salini, kes oli selle delegatsiooni juhiks. aitäh kõigile osalejatele. daamid ja härrad, me kohtume kahe tunni pärast. Rumeenia eesistujariik tutvustab oma eesistumise programmi meil on kaks ministrit ja seejärel saame ülevaate institutsioonide vaheliste läbirääkimiste kohta ja liigume edasi ja palun teil olla täpselt kohal neliteist kolmkümmend, et jätkata